Okay, well, I'm going to start anyway. I think we've got some ma hakkan pihta, ma arvan, et mõned inimesed jõuavad kohale niikuinii, nii, nii või teisiti alles hiljem. ja praegu on meil siis käsil siin erinevad variraportööride koosolekud, nii et äh, ma arvan, et äh, et äh, see on ka vajalik, sellepärast et siis nad saavad meile pärast tagasisidet anda. esimene päevakorrapunkt täna on päevakorrapunkt number üheksa, rahastamisvahendite ja lepingute puhul võrdlusalusena kasutatavad indeksid ja me räägime täna muudatusettepanekutest. ja nagu te teate, mina olen raportööriks. selle raporti ülesande on andnud mulle koordinaatorid kogu oma tarkusesse ja algatuseks tahaksin tänada meie liikmeid ja meie variraportööri esitatud muudatusettepanekute eest ja ma arvan, et muudatusettepanekud on äh, üldiselt kasulikud ja võib öelda, et äh, me liigume üldiselt äh, õiges suunas ja ühesuguses suunas, nii et ma arvan, et meil on võimalik ehk kompromissides kokkuleppele jõuda ja, ja hääletusele minna. vaatasin omaenda raporti üle ja võtsin arvesse mõningaid muudatusettepanekuid, tõin, tegin sisse mõningad elemendid, mis mul olid vahepealt, vahepeal välja jäänud ja täpsustasin mõningaid punkte lähtuvalt aruteludest variraportööride ja teiega siin komisjonis oleme juba kokku saanud sel teemal ja olen hakanud tegema ettepanekuid nendes küsimustes, kus ma arvan, et on võimalik paljud muudatusettepanekud lõimida kompromissidesse. Äh, kolleegide ettepanekud mõningad on aidanud olukorda täpsustada ja võib-olla isegi lihtsamaks muuta nõukogu poolt nii palju, et nemad alustavad oma tööd ka selle teema kallal, aga tõenäoliselt alles veebruari keskel ma arvan, et äh, kolmepoolsete läbirääkimiste moodustamine, kolmepoolsed läbirääkimised ei ole võimatud, aga oleks kasulik, kui neil oleks siiski mõningad alused ja aim selle kohta, mida meie siin teeme ja plaanime. aga meil on aega natuke ja me saame hääletuse lükata siis seitsmeteistkümnenda, kahekümnenda veebruari kanti ja sellest me juba rääkisime ka variraportööridega nii et järgmisel nädalal räägime sellest teemast veel. ja ma mõtlesin, et ma räägin teile natuke sellest, mida mina olen oma uute muudatusettepanekutega püüdnud saavutada ja kolleegid selgitavad siis oma muudatusettepanekuid. ja võib-olla ma siis võtan asjad pärast kokku. olen siin kirjeldanud artiklit viis üks pisut teistmoodi oma muudatusettepanekus kakssada kaheksakümmend kaks ja äh, katsusin siis äh, võtta arvesse nii EISO arvamust ja korraldajate näitajate ähm, ulatust, siis eksklusiivsed litsentsiga ähm, võrdlusalused ning indeksite kasutamine võrdlusalusena, selle eesmärgiks on igal juhul äh, huvide konflikti vältimine. täpsustasin, et eeldan, et väärtpaberituru järelevalve on äh, tolvalve ja liikmesriikide statistikaameti suhteid tavaliselt äh, käsitletakse seda artiklis kaks, aga mina tahaksin selget ülevaadet nendest sätetest, nendest tingimustest, millega juhtimine, millega juhtimist on täpsustatud ja see on kolmandate riikide kontekstis iseäranis asjakohane, sellepärast et meil peab olema mingisugune ettekujutus, kuidas asjad käivad. paluksin, et esma vaataks, kas on võimalik, kas osaliselt või täielikult reguleeritud turud ja turuüksused, mis on hõlmatud Remitiga. oleks neid võimalik välja jätta. mina annaksin siis esmale võimaluse otsustada pärast konsulteerimist ise, selle asemel, et anda lihtsalt erandi õigus üldiselt. ma püüan siin vastu tulla neile, kes sooviksid võimalikult laia ulatust äh, ühelt poolt ja nende vahel, kes soovivad järelevalve täpsemat suunatust ja järelevalve põhist erandite tegemist, mis võib olla ka muidugi väga laiapõhjaline. palusin esmal ka vaadata, kas sul peaks olema selline järk-järguline määruse rakendamise protsess, sellepärast et Joskoga toimub meil koostöö hinnaindeksi ametite küsimuses ja ja vaatame siis, kuidas me saame seda krediidireitingu agentuuride töö kallal tehtava tööga kooskõlastada ja siis aja jooksul delegeeritud aktide ja reguleeritud tehniliste standarditega ajakohastada. oma aruteludes variraportööridega jäi mulle mulje, et mõningad inimesed arvasid, et et artiklis kaks, artikli viis asemel oleks võimalik ulatuste reguleerimisala äh, täpsemalt täpsustada ja ma siis vaatan, mida kompromissidega on võimalik selles vallas ära teha. mis puudutab määratlusi, siis võib-olla kõige tähelepanuväärsem muudatusettepanek äh, on see, et äh, reguleeritud andmed ja, ja esitatud andmed ja komisjoni ettepanekus äh, räägitakse siin ka äh, börsi väliste tehingute andmetest. ja ma arvan, et äh, nende andmete käsitlemine peaks ei ole siin asjakohal, oleme selles kohas ka mõningaid muudatusi sisse viinud. siis andmed, andmeallikad täielikult läbipaistvates ja reguleeritud turgudelt peaks olema täpsem andme peaksid olema täpsemad kui ähm, mitte nii läbipaistvate turgude andmed, aga vaatame, kuidas seda keeleliselt on äh, võimalik täpsemalt paika panna äh, ja läbipaistvuse määra. mis puudutab kriitilisi võrdlusaluseid, äh, siis jätsin need viissada miljardit siia sisse, aga olen teadlik ka sellest, et seda arvu on tegelikult raske kvantitatiivselt täpselt paika panna nii et äh, olen võimaldanud siin esmal need äh, kriitilised äh, võrdlusalused paika panna. ja viissada miljardit on piisavalt ulatuslik summa. ja ma muutsin suuremate võrdlusaluste definitsioone, et äh, saja miljardi äh, läbi äh, siit nihutada jällegi selleks, et kvantifitseerimine ja arvutada paikapanemine on väga raske ja nüüd mul on parem ettekujutus ka sellest, mida teised arvasid sellest. mulle meeldib endiselt see, et kõik haldustöötajad, kes, keda reguleer-, keda määrus hõlmab, peaksid oma metodoloogia ja andmed avaldama. see sõltub sellest, milliste võrdlusalustega on tegemist, kui tegemist on hinnaga agentuuriga, siis ei ole mingisugust põhjust, aga andmed on igal juhul ajatundlikud nii-öelda. see on väga oluline ajahetkel, kui see, need andmed kogutakse ja hiljem samas nende avaldamine ei, ei ole nii ohtlik aga on ka teisi andmeid, kus tegemist on reguleeritud andmetega ja metoodika on see, mis äh, on ettevõtluse äh, seisukohast olulisem. ja kriitilised suuremad võrdlusalused äh, ja jaekaubanduse võrdlusalused, ma arvan, et mõlemaid peaks avaldama, aga seda võib siin täpsemalt lihvida ja võime vaadata ka, millised on äh, probleemid ja määratlused seoses äh, intellektuaalomandiga vaat- ja ma arvan, et isiklikult äh, olen ma praegu mõistliku lähenemise juures, siis friend licensing ja nende väljaandmine, äh, sellesse suhtume positiivselt, äh, me tahaks, et äh, meil peaks olema mingisugused hinnakulu hüvitused selles kontekstis, olen seda siis tekstis ka kajastanud ja praegusel hetkel on meil kolmandate riikide jaoks kaks samaaegset režiimi, me ei saa kohe ekvivalentsi režiimi juurde minna sellepärast et meie oleme siin eestvedajad. meie püüame IOSCO juhtnööridest lähtuvalt oma õigusraamistikki paika panna ja võrdlusaluseid võib kasutada, kui need on IOSCO soovitustega kooskõras ja eks me siis vaatame, kuidas hiljem, kui meie õigusloomelised ettepanekud arenevad, asjad lähevad, võib-olla siis me peame selle uuesti üle vaatama ja mõningates küsimustes võib-olla ei tulegi meie poolt õigusloomelisi ettepanekuid, vaid me peame lähtuma ainult rahvusvahelise väärtpaberi järel, väärtpaberi järelevalveorganisatsiooni äh, soovitustest ja ettekirjutustest ja nüüd siis esmaroll ja nii-öelda kriitilised võrdlusalused on võib-olla minu sõnastus ei ole kõige õigem selles küsimuses. ja Gay Mitchell'i sõnastus toimib märkimisväärselt paremini, arvan ma, ja variraportööride sõnastuses, variraportööride arutelus me juba sellest rääkisime ja võime siis lähtuda Gay Mitchell'i sõnastusest nende asjakohaste artiklite puhul. esmal peaks olema de facto järelevalveõigus kõikide kriitiliste võrdlusaluste üle Euroopa Liidus. aga kui on olemas IOSCO-st lähtuvalt äh, ajaloolised äh, tavad võrdaru, võrdlusaluste küsimuses, äh, siis see liikmesriik, kus on olnud ajalooliselt suurem vastutus, peaks jätkama äh, järelevalvega võrdlusaluse üle. ja välja arvatud juhul, kui esmal palutakse see, need ülesanded üle võtta, see on üsna ebatõenäoline stsenaarium, kuid gei sõnastuses, sõnastus siin võib ka päris hästi toimida. sellepärast, et nende kriitiliste võrdlusalustega ja tekib küsimus, kes kellel on vastutus ja kui me vaatame kõike oma seisukohast, siis äh, on selged äh, teabeliinid paigas juba ja oleme sellest rääkinud äh, variraportööridega aga me jõudsime ka kokkuleppele, milline meie lähenemine võiks üldiselt olla. mis puudutab lisasid, siis ma ei jõudnud neid läbi vaadata variraportööridega veel, aega ei ole olnud, aga püüame lähtuda ei oska ettepandust, tagada proportsionaalsuse, iseäranis, mis puudutab lisa kolm ja kaubavõrdlusaluseid, kaubaindekseid. vaatame siis et saaksime EOSCO ajakohastusi arvesse võtta, kuni õige aeg on käes. võib-olla võiksime need siis edasi lükata, isegi kui EOSCO-s on küsimused lahendatud. ma olen avatud ettepanekutele selles küsimuses, kuidas me täpselt peaksime seda korraldama, ma tean, et on liikmeid, kes soovivad täielikke erandeid juba praegu ja teisi, kelle jaoks see selline üldine erand ei, ja vabastamine ei ole äh, vastuvõetav ja kes eelistaksid Josko äh, protsessi tulemuste äraootamist, nii et mina olen avatud sellele, mida, kuidas me sellest olukorrast peaksime välja tulema, variraportöörid, palun esitage oma ettepanekud ja oma mõtted. Gay, äh, Mitchell ja Rahvapartei fraktsioon kõigepealt suur tänu, lugupeetud esimees, et te olite jällegi väga õiglane ja Teie olete töötanud laiaulatuslikult selle teema kallal, ma hindan teie tööd kõrgelt. minu muudatusettepanekud on suunatud reguleerimisalale, esmarollile, käitumisjuhendile, andmed kolmandatest riikidest ning tõstsin ka rikkumisest teat-, tõstatasin ka rikkumisest teatamise küsimuse sedagi valdkonda tuleks reguleerida. mis puudutab reguleerimisala, siis üldiselt tahaksin jällegi toetada raportööri lähenemist ma saan aru, et praegusel hetkel muudatusettepanekud selles konkreetses küsimuses on väga laiaulatuslikud ja me peame väga täpselt järele vaatama ühiselt, kuidas me seda valdkonda reguleerime. ja Josko põhimõtteid ei tohi unustada äh, meie töös ja määrus peab jääma proportsionaalseks lähtuvalt erinevate võrdluse alustega, see kaasnevatest riskidest, nende eripäradest ja omapäradest. suur tänu, äh, esimees, ka kommentaaride eest minu oma põhjenduspunktide kohta esmaküsimuses, ma arvan, et me jõuame ka lõpliku kokkuleppeni aruteludes variraportööride ja teiega ja muudatusettepanekutes selgub, et esma peaks kriitilisi pankadevahelisi võrdlusaluseid saama ja jär-, jälgida, välja arvatud, kui need on liikmesriikides, kus olemasolevad tavad on paistnud, toimivad väga hästi, sellisel juhul peaks esma delegeerima need ülesanded liikmesriigi pädevale asutusele seda sellepärast, et mõningad pankadevahelised kriitilised võrdlusalused näitajad võivad mõjutada kasutajaid, tarbijaid äh, mitmes liikmesriigis ja seetõttu äh, liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve ei äh, ole piisav riski, riske silmas pidades, aga ja iseäranis, kui liikmesriikides ei ole piisavat järelevalvet praegusel hetkel ma mingisugust näidet ei suuda tuua, aga, aga võib-olla. ja siis äh, minu muudatusettepanek äh, nelisada viiskümmend kolm, äh, mis puudutab indekseid ja võrdlusaluseid ja Werner Lange on teinud ettepaneku kaubad kõik kokku koondada ja Olle Schmidt on esitanud ka oma muudatusettepaneku nelisada seitseteist. siin oleks rõhuasetus teistsugune kui minu muudatusettepanekus. olen valmis seda vaatama, analüüsima ja ma arvan, et me peaksime seda ka tegema. eks räägime sellest variraportööridega ja vaatame, mida on öelda ka Werneril mis puudutab äh, käitumisjuhendit, äh, väikestele tegijatele käitumisjuhendi rakendamine ei ole võib-olla praktiline. mõned leiavad, et peaks äh, käitumisjuhendi muutma leebemaks, praktilisemaks Teie ise olete üritanud käitumisjuhendit täpsustada, täpsustada seda, e, e, et see peaks olema kohustuslik, õiguslikult kohustuslik kriitiliste andmete esitajatele, jah. ma arvan, et see võib olla mõte, mille tulemusele andmete esitamisse hakatakse suhtuma teistmoodi, ei esita võib-olla nii äh, innukalt neid ja võib-olla võiksime siis tõesti muuta õigusliku kohustuse ainult kriitiliste indeksite jaoks, kriitiliste näitajate jaoks ja muidu olla pisut paindlikumad. siis Joska äh, põhimõtted hierarhiast on arvesse võetud ka minu põhi, minu muudatusettepanekutes me võtame arvesse riskiallikat ja ulatust näitaja määratlemisel ja läbipaistvus peaks suurenema koos andmete usaldusväärsusega reguleeritud kohtadest börsiväliste kohtade vastu börsiväliste andmeteni on selles peaks olema teatavaid vähesid äh, kriitiliste andmete puhul metoodika ja andmete kogumine peaks olema avalik. ma olen täpsustanud siin ka andmete ja avaldamise eripärasid, mida tuleks millistel tingimustel avaldada. mis puudutab kolmandaid riike, siis artiklid mis puudutavad kolmandaid riike, et vajavad meie erilist tähelepanu, kuna tegemist on piiriülese tegevusega. Ameerika Ühendriigid, nii palju kui ma aru saan, ei püüa praegu EOSKA põhimõtteid rakendada. väga palju räägitakse Ameerika Ühendriikides ka paljudest muudatustest, nii et ma arvan, et me ei peaks igal juhul sulgema oma turgusid kolmandate riikide administraatorite jaoks. ma olen teinud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tagada, et ka kolmandates äh, riikides tulijad peavad pidama kinni Josko põhimõtetest, aga see lubab teatava avatuse. siis äh, ajutine võrdlus, äh, ekvivalents, see, sellised, sellised põhimõtted on ähm, samuti rakendatud teistes õigusaktides, see avaldab survet kolmandatele riikidele selleks, et Josko äh, põhimõtetest lähtuvalt oma reguleeriv raamistik paika panna. nagu te ütlesite, esimees, me peame siin hoolikalt, ettevaatlikult tegutsema ja lõpetuseks äh, me püüame tahaksin rõhutada, kui oluline on tagada, et meil oleks rikkumistest teatamise piisav süsteem. rikkumistest teatajad võivad pöörduda ESMA või äh, liikmesriikide pädevate asutuste poole ilma hirmuta, see tuleb tagada ja ma arvan, et me võime olla kindlad, et meil õnnestub koostöös tööga edasi jõuda, olles konsulteerinud loomulikult igaüks oma fraktsiooniga. me oleme juba jõudnud sellesse faasi, kus kompromissid on tulekul, loomulikult on olemas mingisuguseid valdkondi, kus me ei, tõenäoliselt ei jõua kompromissile, kuid äh, senise tehtud töö eest suur tänu ja sotsiaaldemokraatide eest nimel Emily. üldiselt ma arvan, et meil on palju muudatusettepanekuid. ja meil on mitmeid uusi muudatusettepanekuid äh, kriitilisi pankade vahelisi näitajaid ja ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, peaksime jääma selgeks, lihtsaks reguleerimisala ja määratluste küsimuses, see on minul kõige rohkem südame peal. samuti on mul südame peal see, et ettepanek muutub keerulisemaks kui komisjoni esialgne ettepanek ja see ettepanek võib-olla oma reguleerimisalalt ei ole nii laiaulatuslik kui komisjoni ettepanek, sellega aga eh, esmapositsioon muutub nõrgemaks, sellepärast ma tunnen üldiselt muret ja eh, variraportööride arutelu, arutelud on ainult lisanud sellele murele juurde Äh, aga nüüd siis täpsemalt reguleerimisala, nagu ma juba korduvalt olen öelnud, sotsiaaldemokraadid soovivad võimalikult laia reguleerimisala ja ma näen, et siin on väga palju muudatusettepanekuid reguleerimisala piiramiseks, see valmistab mulle tõsist muret ja ma arvan, et see on ka üks põhiteemasid, mida me edaspidi variraportööridega arutame. mis puudutab nõudeid nendele administraatoritele, ütlesite algusest peale, et tahate sellele teemale väga palju keskenduda ja see on iseenesest mõistetav, aga teisest küljest jällegi me peaksime tagama ka selle, et meil oleksid mingisugused nõuded ka äh, äh, contributors panustajatele ja ma ja ma ja selle käitumisjuhendi äh, õiguslikuks siduvaks äh, muutmine on äh, küsitav, kuid mingeid nõudeid on siiski ka vaja. mis puudutab kriitilisi näitajaid, siis ma arvan, et me peaksime lähtuma selle, nendest, mis on Euroopa Liidu seisukohast kriitilise tähtsusega näitajad, nendele tuleks keskenduda ma arvan, et meil peaks olema üldine kõikehõlmav definitsioon, mis toimiks ka tulevikus ja mis ei sobiks laiaulatuslikele näitajatele, korraldatud näitajatele, me peaksime võimaldada äh, keskendumist äh, kriitilise tähtsusega korraldatud näitajatele. ma arvan, et meil peaksid olema kvantitatiivsed äh, asjaolud, millest me lähtume, aga ka kvalitatiivsed äh, tegurid, mis aitavad meil määratleda kriitilise tähtsusega korraldatud näitajaid, selle kallal tuleb veel tööd teha. ja mis puudutab esmat, siis sotsiaaldemokraadid tahavad just nimelt liidu kriitilise tähtsusega äh, asjadele tähelepanu suunata määratleda tuleks tehnilised standardid reguleerimisraamistikus, kuid anda äh, õigus ka sekkumiseks, kui tegemist on sellise kriitiliste tähtsustega korraldatud näitajatega. ja siin jällegi on meil teatavaid lahkhelisid ning eks meil tuleb siis äh, selleteemalised arutelud maha pidada. mis puudutab kolmandaid riike, siis tegemist on delikaatse küsimusega ja keerulise küsimusega ja ma, mulle meeldiks kuulata, mida komisjonil selle kohta on öelda. millest komisjon on lähtunud äh, nõuete kehtestamisel kolmandate riikide administraatoritele. see on väga keeruline, väga huvitav teema ja me oleme variraportööridega sellest juba rääkinud, et kuidas seda praktikas toimima panna. mina isiklikult äh, püüan äh, püüelda siduvate kohustuste poole kolmandate äh, riikide administraatorite jaoks korraldatud näitajate küsimustes, kuid ähm, oleks huvitav kuulda, mida komisjonil selle kohta on öelda. ma arvan, et Josko põhimõtetest ise ei piisa, need ei ole siduvad oma olemuselt. ja võib tekkida siis äh, muidu ka oht, et äh, nii-öelda korraldatud näitajate sektor kolib lihtsalt Euroopa Liidust välja ja teeb, mida iganes süda lustib. nii palju siis meie poolt. ja ma loodan, et me meie selle parlamendi ametiaja jooksul jõuame asjadega ühele poole, me teame, et nõukogu küll venitab, kuid äh, meie peaksime oma tööga ehk ühele poole jõudma. ja meie töö tulemus võiks olla selge reaktsioon viimaste aastate juhtumitele seoses korraldatud näitajatega manipuleerimisega. ja Philipp, palun rohelised. tere hommikut kõigile. ma arvan, et meil on väga hea meeskond, kes töötab selle äh, keerulise teema kallal, eks asjad ei olegi veel päris hulluks läinud, ma arvan. ja kui me ah, avastame, kui suured need Oreksi määrade manipuleerimise juhtumid, siis äh, tundub meile järsku äh, Libori äh, kriis täiesti naeruväärselt väike. kuulan nüüd ära Emili juttu, võin öelda, et ka meie tahaksime reguleerimisala võimalikult laiaks ja kõik piirangud peaksid olema äärmiselt põhjendatud ning neil peaksid olema selged äh, praktilised eesmärgid ja Sharon, ma tean, et äh, te olete äh, läbinisti britt, aga ka Euroopa-meelne britt, siis ma usaldan teid selles mõttes. ja variraportööride kohtumisel me juba rääkisime, kus, kus suunas me tahaksime liikuda, ähm, mis puudutab regulatiivseid tehnilisi standardeid, siis meie usume, et vastutus peaks olema äh, nagu Euroopa stabiliseerimismehhanismi puhul korraldatud näitajate puhul, olgu tegemist nüüd siis kriitiliste või suurte äh, korraldatud näitajatega, äh, siis äh, mis puudutab neid korraldatud näitajaid, mis mõjutavad kogu Euroopa Liitu, siis need peaksid siiski kuulama esma vastutusalasse, kas see on delegeeritud edasi või tegeleb sellega ESMA ise, see on äh, lahtine küsimus äh, ja peame praktilise lahenduse leidma sellele probleemile. aga meie ei taha, et me jagaksime järelevalve korraldatud näitajate indeksid äh, üle jaotada, kui tegemist on üle-euroopaliste korraldatud näitajatega ja võrdlusalustega mm me peaksime äh, seda tööd tegema Euroopa tasandil, mitte liikmesriigi tasandil. aga jõudkem siis äh, mingisuguse mõistliku aruka valikuni, kuidas vastutust äh, ja seda täidesaatvat rolli omavahel jagada. ütlesin, et me peaksime panema paika ka erinevad määratlused erinevate kategooriate kohta ja ma ei tahaks, et oleks liiga palju, liiga keerulisi äh, jaotusi ja liigitusi siin, äh, olgem siis äh, kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete künniste küsimuses võimalikult täpsed, et me saaksime täpselt paika panna, millised näitajad kuuluvad millistesse kategooriatesse. ja tahaksin juhtida teie tähelepanu veel ühele asjaolule, nimelt kas meie võrdluse alused või võrdlusnäitajad äh, on asjakohased. näitajad äh, ja ma võin äh, tuua suurepärase näite. miks kasutatakse Liborit selleks, et määratleda kinnisvara laenude intressimäärasid, kui kasutatakse korraldatud näitajaid mitte sobivate määrade määratlemiseks, siis sellega kaasneb ebavajalik risk, seda tuleb samuti arvesse võtta. me võime öelda, et me ei ole veel jõudnud sinnamaale, kus me võiksime hakata täpselt määratlema, milline on siis korraldatud näitaja sobiv kasutusvaldkond ja ma arvan, et me läheme liiga kaugele, kui me püüame siin äh, selliseid asju määratleda, aga võiksime kutsuda komisjoni üles selle teemavaldkonnaga tegelema, seda uurima ning esi- ja, ja siis äh, võiksime seda läbivaatamisklausli abil hiljem käsitleda ning äh, võiksime mõelda, kuidas me korraldatud näitajate ebasobiva kasutamisega tegeleme, kui see aeg kätte jõuab me tahaksime esmalt samuti võimalikult palju läbipaistvust. usume, et siiamaani me usaldame ühiskonda ja me tahaksime, et turud oleksid võimalikult läbipaistvad, võimalikult avatud, see muudab meie arvates turud tugevamaks välja arvatud juhtudel, äh, kui äh, liigne läbipaistvus seaks turu toimimise ohtu. muidu aga leiame, et võimalikult palju läbipaistvust ja võimalikult äh, ruttu peaks olema meie üldine põhimõte. siis mis puudutab lisasid, siis me ei ole näinud veel Sharoni konkreetseid ettepanekuid, kuid ootame neid suure huviga. ja ma arvan, et meie läbirääkimiste meeskond on väga hea ja et ühiselt suudame me selle õigusaktiga ära teha tubli töö. aitäh! suur tänu! ja Said Kamali äh, esindajana palun härra Strajček. härra Kamal on äh, selle raporti variraportöör ning tema palus äh, mul teile edastada omapoolsed kommentaarid, kuivõrd tema kahjuks äh, ei saanud täna siia tulla. väga raske on olla härra Saidkemal. aga annan siiski kõik, mis äh, minu võimuses Teie olete üks minu lemmikrohelisi Said Kamal soovib tänada äh, raportööri ja variraportööri vägagi viljaka koosoleku eest, mis toimus Strasbourgis eelmisel nädalal. paistab, et äh, valitseb üldine üksmeel see ja me peame Euroopa Parlamendi seisukoha enne maikuiseid valimisi paika saama. härra Kamal aga tunneb endiselt muret, et direktiivi reguleerimisala on liiga ulatuslik ta usub, et me peaksime keskenduma nendele korraldatud näitajatele, mis, mille puhul on manipuleerimisega risk, nagu Iborid ja teised kriitilised korraldatud näitajad, mis on finantssüsteemi toimimise seisukohast kriitilise tähtsusega. me ei peaks reguleerima korraldatud näitajaid lihtsalt äh, reguleerimise enda pärast. see on äh, härra Kamali jaoks väga oluline. ja me tahaksime äh, toetada seda, et Libor jääb Ühendkuningriiki, Briti ametivõimud tegutsesid kiiresti selleks, et korraldajate, näitajate korraldamise protsessi Libori puhul tugevdada ja Euroopa Liit on väga paljudes küsimustes maha jäänud selles valdkonnas. me ei peaks juba paigas olevaid süsteeme liikmesriikides hakkama omalt poolt õõnestama. mis puudutab esmalt, siis esmaroll peaks olema ühtlustada ning teostada seiret pädevate järelevalve järelevalveasutuste töö üle, aga me me ei tohiks äh, esmaõlule panna rohkem, kui esma suudab kanda. siis äh, arutelud käsitlesid ka käitumisjuhendit ning äh, selle olemust, kas see peaks olema õiguslikult siduv või mitte. Said Kamal on veendunud, et see peaks olema õiguslikult siduv, sellepärast et selle tulemusena vähem ettevõtteid leiava, esitavad korraldatud näitajaid, me peaksime olema ka paindlikud seetõttu, aga me ei peaks ka nii kaugele minema, et äh, korraldatud näitajate kohta andmeid enam ei esitata ja Said Kamal äh, ootab juba järgmist arutelude vooru ning, äh, ning loodab, et jõutakse kompromissidele, äh, mille tulemuseks on paindlikud ja proportsionaalselt korraldatud näitajad. suur tänu! suur tänu! ja nüüd on meil sõnasoovijate nimekiri. Werner Lange, Silvi Kular ja kas keegi veel soovib sõna, siis lisan teid nimekirja. komisjon tõenäoliselt soovib samuti pärast seda sõna, et asjad kokku võtta. siis äh, saate vastata kõikidele võimalikele küsimustele. Werner. jah, suur tänu. mina tahaksin toonitada, et olen raportööri kolleeg Mitchell'i strateegiaga sajaprotsendiliselt nõus. poole tunni pärast algab hääletus tööstuskomisjonis tooraine korraldatud näitajate üle, sellepärast ei oska ma teile veel täpselt öelda, mis on proua Mattiase raporti tulemus, seal on terve rida muudatusettepanekuid tehtud, kuid mulle tundub, et äh, finantsnäitajate kõrval tuleb meil äh, tõesti korraldada ära ka küsimus äh, tooraine näidajate puhul ja selle puhul on ju tähtis veel ka see, et need tulevad kolmandatest riikidest ja me ei tohiks siin üle reguleerida kui me siin Euroopas tõesti liiga palju reguleerime ja niimoodi ettevõtted siit välja ajame, siis sellega ei aita me mitte kedagi. me peame mõtlema selle peale, kust need kaubad tulevad. finantsturgudel on olukorrad teistmoodi, jah, meil on siin finantstuletisinstrumendid ja siin tõesti oleme me üritanud kohati väga vähe reguleerida, sellepärast et me teame, et gaasi puhul riiklikud ettevõtted äh, määravad hinna ja meil ei ole siin võimalik mingi raportiga ei läbipaistvust ega ka korraldatud näitajaid läbipaistvamaks muuta. eks me näe, milline on tulemus tööstuskomisjonis, aga me teame ka, et nende indeksite puhul on väga palju vaatlejaid, mitte huvitatud osapoole, lihtsalt inimesi, kes korjavad võrdlustähiseid ja teevad seda ka väga usinalt. just sellepärast peame me hoolitsema selle eest, et vabatahtlikult kogutud informatsiooni ei kärbitaks ja selle tõttu turg läbipaistmatuks muutub. mida nüüd finantsturgude kohta on öeldud, sellega olen täiesti nõus, mis puudutab tooraine näitajaid ja siin oleks minu palve nüüd raportöörile, et pärast täna hommikust aru-, hääletust äh, tööstuskomisjonis võiksime koos maha istuda selleks, et äh, Äh, tõesti arvestada ka tööstuskomisjoni arvamusega. suur tänu kõige muu eest, mis esitatud, olen sellega täiesti nõus. suur tänu, Silvi. <clears throat> suur tänu, äh, Sharon. nagu Philipp seda ütles, äh, raportöörid ja variraportöörid on, moodustavad väga tubli meeskonna, nii et ainult üks väike märkus ma olen täiesti veendunud, et lähenemine peab olema laiapõhiline, et, et Euroopa ei langeks allapoole globaalsetest nõudmistest. seda on öeldud ka rahvusvahelistes institutsioonides nagu IOSCO-s. me peame võimalikult laiapõhjaliselt sellele lähenema, see tähendab ka äh, muut-, muutlikku eh, proportsionaalsust, kuid ma leian, et rakendusala peab olema võimalikult laiapõhja, põhjaline. meil äh, peavad olema eh, ka halduskaristused ette nähtud, mitte ainult kriminaalkaristused, see võib erineda liikmesriikide eh, põhiselt. samuti tahaksin pöörata tähelepanu muudatusettepanekule kakskümmend kolm, mis eh, on väga oluline pärast Euroopa Kohtu eilset otsust, sest Euroopa Kohus ehm, võttis vastu otsuse lühikeseks müümise kohta, võttes aluseks Euroopa Parlamendi eh, poolt eh, vastu võetud resolutsiooni, eh, mis kohustas esmad vajaduse korral kasutada keeluõigust. ning mis puudutab siis kriitilise need tähtsusega näitajaid, siis äh, me oleme nii palju selle asjaga tegelenud juba, kui me järelevalveasutustega tegelesime ning äh, see tähendab seda, et meil on äh, ka kohtuotsusega seoses võimalus olla praegu eriti ambitsioonikad ja eile saatsin ühele kolleegile meili. Ehm, ma tahtsin siiski öelda, et Euroopa Kohus toetas meid väga jõuliselt, nii et ma arvan, et see võiks olla eh, samuti leida oma koha selles tekstis. Uh, thank you very much. Um, uh, if there's no more members, I'll Mate. suur tänu, kas keegi soovib veel eh, sõna, komisjon? suur tänu, suur tänu selle arutelu eest, see näitab, et parlament võtab seda küsimust väga, eh, küsimust väga tõsiselt, see on väga tähtis, eh, nagu siin on öeldud, sest eh, korraldatud näitajate küsimust ei arutata mitte ainult Euroopast, seda räägitakse ka G kahekümne kohtumistel ning ka rahvusvaheliste organisatsioonikute kohtumistel ma sooviksin rõhutada fakti, et komisjoni ettepanek teeb kõik selleks, et äh, näitajad oleksid äh, võimalikult äh, ühtsed ja võtme välja nõudmised, et näitajad ei satuks huvide konflikti ohvriks, et mis puudutab läbipaistvust, andmekaitset ning teeme kõik selleks, et need näitajad peegeldaksid majanduslikku olukorda, mille mõõtmiseks nad kasutusele on võetud, sellepärast on vaja äh, Äh, väga täpselt ka öelda, mida iga konkreetne näitaja peab kajastama ning et äh, kasutus oleks adekvaatne. nüüd, mis puudutab rakendusala, siis äh, reguleerimisala, siis komisjoni, komisjoni ettepaneku aluseks on Josko standardid ja läbi erinevate hinnangute ja erinevate raportite, erinevate turgude ja äh, näitajate sektorite poolt on leitud, et kõik äh, korraldatud näitajad on haavatavad. sellepärast äh, on oluline, et oleks piisav reguleerimistase ning eriti puudutab see kaubahinnaga prognoose just eriti sel puhul on korraldatud näitajate kasutamine väga tähtis, sest eh, Joskol eh, on spetsiifilised eh, reeglid hinnateabeagentuuride kohta ning praegusel hetkel Josko pole täpselt välja töötanud reegleid kauba hinnangut prognooside kohta ja sellepärast on väga oluline, et komisjon töötaks välja omapoolsed ettepanekud mis puudutab nüüd lisarolle, siis äh, komisjon tervitab äh, euro, äh, tervitab Euroopa Kohtu otsust, mis, mis võimaldab kaasotsustajatel ja komisjonile välja töötada spetsiifilised sätted esmarolli ja õigusliku aluse kohta ja sooviksin öelda ka seda, et komisjon oma ettepanekus on spetsiifiliste näitajate ülevaatuskohustuse andnud rahvus äh, riik, äh, liikmesriigile vastutavatele, vastutavatele asutustele, sest nemad on selleks parimad, nad tunnevad turge, neil on ka oma vahendid selle äh, tegevuse läbiviimiseks. samas on väga oluline, et kasutatakse ära kõik, kõikvõimalikud järelevalveasutused, äh, äh, äh, nende ja aitajate puhumist puudutavad enamat kui ühte liikmesriiki. ning sooviksin rääkida nüüd kolmanda riigi süsteemist. komisjoni jaoks on väga oluline, et oleks ekvivalentide süsteem olemas, sest nagu ma ütlesin, kuna me oleme esimesed, kes G kahekümne raamistikus selle kohase õigusakti välja töötab, siis võib tekkida selline olukord, et meil on ekvivalendi klausel ja see tähendab seda, et korraldatud näitajad võivad lihtsalt lahkuda Euroopa Liidust piirkondadesse, kus äh, reeglid on vähem ranged. kuid me ei tohi surgeda Euroopa turgu. on väga tähtis, et kui äh, korraldatud näitajad äh, väljaspoolt Euroopa Liitu vastavad Euroopa reeglitele, siis võib neid kasutada Euroopas, sest see tähendab võrdseid tingimusi see on esimene kord, kus Euroopa Komisjon kasutab ähm, korraldatud äh, näitajate võrdlemiseks IOSCO põhimõtteid. me oleme tõesti astunud sammu edasi selleks, et võimaldada äh, suuremat paindlikkust ja küsimus nüüd selle kohta, kas on oluline või mitte et kolmandate riikide korraldatud näitajad, esitajad, et neid reguleerivad eh, samuti kontrollivad asutused, see on meie jaoks väga oluline, sest eh, on oluline, et eh, iga isik kinnitaks, et ta täidab reegleid. see meie meelest vastasel korral ei tekita, ei ole see, ei ole, ei olda võrdsetes tingimustes Euroopa äh, reguleerivate asutustega. suur tänu, ma võtan nüüd kiiresti kokku. kompromissides, mille me kokku panime, siin on üsna mitu artiklit, mille osas meil on vaja kategoriseerida. näiteks selle kohta, kuidas näiteks äh, ah, siseandmete esitajatega. E, need on ju kõik erineva ulatusega, mõned e, puudutavad automaatset informatsiooni, mis võtavad aluseks praktiliselt reaalajas toimuva. teised on jällegi vabatahtlikud mõningatel juhtudel, nii et kui me liialt palju hirmutame, siis e, kokkuvõttes kasulikke korraldatud näitajaid ei pruugigi tekkida ja samuti on äh, väga subjektiivne, millised on kriitilise tähtsusega näitajad äh, ja nii edasi, nii et äh, me peame selle läbi vaatama ja peame mõtlema, töötama välja, millised on need erinevad kategooriad. ja see on üsna mitmes kohas. ma ma võtan arvesse seda, mis siin öeldi selle kohta, et te soovite lihtsat reguleerimisala kuid samas on äh, reguleeritud näitajad, äh, korraldatud näitajad niivõrd keeruline küsimus, et äh, me ei saa seda väga palju lihtsustada. kuid see mõte, et, et, et, noh, et kõik oleks ühes kohas, et esmal on oma vastutus, mis, mida saab teatud juhtudel, isegi mitmel juhul, tuleb ellu viia lihtsalt riiklike asutuste poolt, sest äh, esmas ei ole lihtsalt piisavalt palju tööjõudu selleks, et, et kõik ise ära teha, nii et on vaja võib-olla kollektiivset eh, ekspertiisi, mis tähendab, et liikmesriikide vastutavad asutused otsustavad, mis jääb sisse, mis jääb väljapoole. nii et need on siis kontrollitud erandid proportsionaalselt. ja see muidugi tähendab seda, et eh, see, mis eh, jääb sisse, äh, on muudetav, see, mis ei ole kriitiline, võib muutuda kriitiliseks ja äh, on vaja võib-olla täpsemalt selle, selgitada, et äh, mida tähendavad kriitilisuse kvalitatiivsed aspektid. meil on vaja võib-olla ka selgitusi selle kohta, et mida õigusloojad äh, sellega tegelikult silmas pidasid. ma mm. äh, ma kuul-, kuulasin ära selle, mida te ütlesite riskibaasi kohta. ma ei ole veel suutnud välja mõelda selle kohta, kuidas seda defineerida. Äh, sest Eh, eh, riskibaasi definitsioone ette defineerida seda, mis on vajalik või sobiv. ja küsimus on nüüd selles, kuidas me selle esitame, sest eh, mõned aspektid on näiteks kasulikud või vajalikud, näiteks võtame MIFID-i puhul. me ei, peame midagi sellist tegema, mis on vastavuses sellega võib-olla ka komisjonil oleks mingeid häid mõtteid välja käia selle kohta, see oleks väga kasulik. ning vaatan ka üle selle, mille tööstuskomisjon meile saadab suure huviga. me eh, MIFIDiga seoses olid nafta ja kivisöega meil probleeme. Eh, nii et meil võivad uued, meil võivad uuesti sellised probleemid eh, tekkida kuid pea, samas ei saa turgude peadirektorat ise sellega muidugi üksinda tegeleda. me peame võib-olla selle lihtsalt kõrva taha panema ja sellega äh, oma mõttes edasi tegema, tegelema veel. mis puudutab sanktsioone, siis äh, enamus sanktsioonidest, äh, need enamus sanktsioone on seotud ilmselt turu rikkumistega või kuritarvitamistega ja me ei saa lubada, et, et seda, neid õigusakte peetakse nõrkadeks, me peame konteksti üle vaatama. me ei hakka üle kirjutama seda, mis tähe-, mida tähendab turu kuritarvitamine. me peame lihtsalt mõtlema, milline sanktsioonide režiim on kõige sobivam. ning lõpuks komisjonile veel. ma saan aru, et äh, et te üritate äh, äh, võtta aluseks Josko reeglid, kuid äh, seda ainult kohati, mitte kõikjal. sellega seoses oleks mõned, mõned küsimused vajaks siiski selgitamist. Teie rääkisite finantsinstrumentide hindamisest kuid äh, mõnikord äh, äh, oleks vaja ka varade hindamist. alati pole tegemist finantsinstrumentidega. sellega seoses ma esitasin mõned, mõned küsimused ka IAS-ile et ühesõnaga ma leian, et, et varad peaks samuti olema, ühesõnaga me peame suutma eristada varasid ja instrumente, sest seal on erinevus olemas. me liigume vaikselt igatahes äh, ühesõnaga mõistliku lahenduse poole, ühelt poolt või teiselt poolt öö, äh, on no,, kõik on alati neid, kes äh, pole asjadega rahul, kuid ma arvan, et lõpp, võime suuta siiski luua sellist tulemust, mis meile kõigile enam-vähem sobib, sobib öö, ja mis vastab endiselt IOSCO reeglitele. ja kui me saame veel teadise IOSCO-st, siis on, eh, eh, siis me saame nendega, nende informatsiooniga käsikäes edasi liikuda. nüüd eh, ajakava. me hääletame seitsmeteistkümnendal veebruaril viimaste plaanide kohaselt. kui me, kui me selle suudame kinni hoida, siis meil on komisjoni seisukoht olemas, majanduskomisjoni seisukoht olemas ja nõukogu saab vaadata üle, mille meie teinud olema. ja aprillis toimub siis täiskogu ja kui nõukogu nüüd tõesti käbedalt tegutseb, siis äh, võime, äh, võime üsna varsti valmis saada, nii et see on siis nagu see präänik, mida me neile pakume. Äh, suur tänu teile ja nüüd päevakorrapunkt kümme, mis on siis mis on siis äh, finantsteenuseid käsitlevat Euroopa Liidu õigusaktide ühtsuse parandamine. me tehniliselt äh, on variraportöörid, koordinaatorid äh, väga suure töö ära teinud, kuid igatahes me selgitame teile, milline olukord praegusel hetkel on. sooviksin tänada Elisa Ferreirat ja Bernhard Valtsi nende konstruktiivse lähenemise eest sellesse raportisse Eh, selle finantsteenuseid õigusaktide parandamise kohta, tegu on komisjoni eh, raportiga, eh, meie mandaat hakkab lõppema ja selleks, et olla abiks meie tulevastele kolleegidele järgmises parlamendi koosseisus, Eh, peame selgitama ka, kuidas me oleme ise tegutsenud selles valdkonnas. aluseks eh, on paljude asja, asjast huvitatud eh, osapoolte konsult-, ka konsulteerima kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kuidas kõige paremini reguleerida finantsteenuste valdkonda. võtame arvesse otsuse langetuse iseseisvust erinevates institutsioonides teeme mõtmeid konstruktiivseid ehm, soovitusi oma järeltulijatele, tulevasele majanduskomisjonile, et eh, nad eh, eh, võtaks arvesse ka turgude peadirektoraadi soovitusi. et nad kasutaks ka võimalust avalike konsultatsioonide läbiviimiseks, konsulteerides võimalikult paljusid erinevaid asjast huvitatud osapooli, et et erinevad raportöörid tegeleks erinevate õigusaktide kogumitega. komisjon ähm, peaks läbi viima äh, sellega, et ta ümber defineeriks äh, finantsteenuste õigusakti ühtseks äh, õiguslikult kohustav, kohustuslikuks õigusloomeliseks dokumendiks. meil on vaja suuremat koordineerimistööd erinevate komisjoni teenistuste vahel samuti tuleks äh, koordineeritult üle vaadata äh, asjaga seotud äh, õigusaktid ning osa koordineerimistööst peaks toimuma komisjoni siseselt, kuid samas tuleks kaasata ka institutsioone väljaspoolt komisjoni. nüüd, kui me vaatame need inst-, kuid kui me nüüd vaatame selle üks-üheselt läbi, siis mõned muudatusettepanekud äh, Eh, näiteks kaks eh, lõigust üheksa, mis eh, puudutab kümnega. ma endiselt arvan, et, et tuleks asjast huvitatud osapooltele anda suuremat kindlustunnet ajakavade kohta ning samuti tuleb arvesse võtta seda, kui eh, eripärased, eh, eripäraseid eh, osapooli on tegelikult kogu finantssektorit. komisjon peaks üritama ka defineerida Euroopa finantsteenuste seadust ühtseks, seadusi ühtseks instrumendiks. tegu on komisjoni tööprogrammiga, kuid kui te vaatate eh, kui palju vaidlusi on olnud osadega eh, finantsteenuste eh, finantsteenuste õigusaktide puhul, näiteks Liiganeni raport, raporti puhul Eh, mille puhul ei võetud parlamendi ekspertide arvamust sugugi mitte arvesse. ma ei ole eriti entusiastlik eh, muudatusettepaneku kolm osas, eh, kus selle raporti eesmärk puudutab MIFIDit, IAD-d ja PRIPSi. arvame, et meil oleks vaja võimalikult ühtseid äh, Ähm, läbirääkimisi pidada sellise, sellise seadusloomelise tegevuse edasiarendamiseks. loomulikult on selge, et suuremates äh, fraktsioonides äh, soovivad äh, liikmed midagi enda jaoks eriti olulist siia sisse viia. võib-olla oleks siin vaja jällegi kokku panna, grupeerida ettepanekuid, peaks mõtlema, kuidas selles osas tööd edasi teha ähm, me saame üldiselt väiksematelt rühm- äh,, fraktsioonidelt äh, lühemaid konkreetsemaid ettepanekuid äh, ei saa muidugi eitada, et, äh, et äh, väga tihti on mulle selline tunne, et ma olen ainus inimene, kellel on üldse ülevaade sellest, millega me tegeleme, üldine ülevaade sellest, millega me tegeleme. peaks olema siiski rohkem neid, kes äh, üldiselt asja jagaks. samuti on väga raske äh, muudatusettepaneku neli, äh, raskusi muudatusettepaneku neli lõikust neliteist, mis puudutab Euroopa Liidu reegleid äh, Äh, ja liikmesriikide ähm, äh, õigussüsteeme. muidugi on iga õigussüsteem äh, autonoomne. kui me soovime suuremat ühtsust, suuremat koordineerimist, siis see oleks äärmiselt soovitav praegusel hetkel. loomulikult see on Eh, seotud kõige selle tööga, mis tehakse väga eh, kõige kõrgel tasemel G kahekümne juures. ootan nüüd kolleegide kommentaari ning lõpetuseks sooviksin öelda, et eh, praegusel hetkel toimuvad läbirääkimised ka EGONi alakomisjonides. leitakse, et raport on äärmiselt kasulik, sest see on nii-öelda juhtnööriks meie Eh, parlamendi järgmisele koosseisule ning loodetavasti komisjon võtab meie märkusi ja soovitusi arvesse eh, ja raport eh, ka läheb läbi. kas mõni kolleeg soovib nüüd sõna võtta? Need, kes muudatusettepanekuid saatsid, ei ole ise siin. keegi ei soovi sõna? selge no me hääletame seda varsti, vist kolmekümnendal. see on ainult meie komisjoni raport, see ei lähe edasi täiskogule. see on ainult mõtted selle kohta, kuidas häid tavasid eh, jagada. sekretäriaadi nõudmisel me kaasajastame seda raportit ja saadame selle laiali. We can move on to Läheme edasi nüüd läheme edasi rahaturufondide juurde. ning äh, raportööriks on Said El-Kadri. kas sa oled kohal? jah, seal. ning vaatame siis muudatusettepanekud läbi. Said, sul on sõna. Um... suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin teile öelda, et kokku tehti nelisada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut ja see näitab, et küsimus on tõesti tähtis. juba varem öeldi, et ähm, viimasel koosolekul tuli välja, et komisjoni ettepanek on hea. see on tegelikult ähm, esimene komisjoni ettepanek äh, selles meetmete paketis, mis puudutab varipangatust. rahaturufondid on väga spetsiifiline valdkond võib-olla ei ole tegemist valdkonnaga, mis tooks endaga kaasa kõige rohkem ohtusid, aga kohe kindlasti tuleb rahaturufondide küsimus hästi reguleerida. minule on täiesti selge see, et rahaturufondid mängivad Euroopa Liidus väga tähtsat rolli ja sellepärast tuleb tagada see, et süsteem on stabiilne. rahaturufondid peaksid olema likviidsed ja läbipaistvad ja kõiki aktsionäre tuleks kohelda ühtemoodi väga paljud äh, kolleegid on üritanud siin oma panust anda olukorra parandamiseks. eile oli meil suurepärane kohtumine variraportööridega ja on täiesti selge, et me jõuame kokkuleppele väga paljudes küsimustes, nagu näiteks äh, nende aktsiate summade määramine, kuhu võib investeerida, teatud äh, tingimustel on lubatud ka repotehingud siis on võimalik küsida ka väliseid reitinguid ja peale selle ka koormusteste, testid on lubatud. nii et ettepanekud selles osas tuleb veel üksikasjalikumalt läbi vaadata. järgneva, järgmistel nädalatel üritame me veel üksikasjadest rääkida, nagu näiteks kõik need likviidsusnõuded ja ka sertifitseerimisnõuded. Neid tuleks nimelt äh, äh, kas siis teatud valdkondades muuta paindlikumaks või vähem paindlikumaks, nii et tõesti, siin on arutada vaja ja tuleb mõelda väga paljudele erinevatele valdkondadele. jah, ühelt poolt soovime me, et äh, küsimus oleks reguleeritud nii, et see on kooskõlas reaalmajandusega, aga teiselt poolt tuleb tagada likviidsus ja see, et rahaturufondid ei keskenduks mitte ainult ühele investeerimisvaldkonnale. peale selle tuleb ka esmaroll täpselt paika panna. kõige raskemaks küsimuseks on ilmselgelt äh, see, kuidas äh, esmad selles küsimuses vaadata ja kõik need äh, konstantse netoväärtusega investeerimistooted. mina leian, et komisjoni ettepanekut tuleks toetada. me teame, et äh, komisjon on ette näinud puhvri, mis tuleks äh, välja töötada kolme aasta jooksul. mina leian, et äh, seda puhvrid tuleks välja töötada kiiremini. me peaksime järelevalveasutuste soovitusi arvestama nii Euroopa tasandil kui ka üleilmsel tasandil tehtud soovitusi ja kõige parem oleks, kui me kasutaksime tõesti muutuva väärtusega investeerimistooteid puhvrist räägitakse kogu maailmas, ka USA-s, seal on tehtud ettepanek kolm kuni neli protsenti ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on öelnud, et võimalikult kiiresti tuleks püsiva väärtusega äh, netofondidest edasi liikuda muutuva väärtusega fondidele, sellepärast et et äh, äh, praegune olukord ei ole meile vastuvõetav see kõik näitab, et tegelikult investorid üritavad kasu lõigata ka praegusest olukorrast, nad äh, lihtsalt väga kiiresti muutuvad oma investeerimiskäimist. ja kui me läheme siis üle nüüd muutuva püsiväärtusega fondidele, siis me saaksime seda olukorda võib-olla lahendada. kuid tundub, et komisjon äh, ei julge seda ettepanekut teha. meie siiski peaksime seda tegema. nüüd need aruandluskohustused ähm, ja arvestusmeetod ja äh, amortisatsioonikulud, äh, ka need aitaksid tegelikult äh, läbipaistvust suurendada ning paremini välja tuua arenguid rahaturgudel. ning püsiva põhiväärtusega fondide puhul on meil tegelikult põhiväärtuse puhul ka äh, vahe kümme kuni viisteist protsenti. väga tihti oleneb ka sellest, kas kasutatakse äh, dollarit või eurot äh, võrdlusalusena. nagu öeldud, mina toetan üleminekut muutuva äh, püsiväärtusega fondidele ja seda juba sellepärast, et ähm, seda on mitu korda välja toodud ja järelevalveasutused ähm, toetavad ka seda. nii et seda küsimust tuleb kohe kindlasti edasi arutada. kui me ei leia enamust sellele ettepanekule, et me peaksime muutuva püsiväärtusega fondidele minema, siis tuleks tegeleda puhvrite küsimusega on ilmselge, et seda puhvrit tuleb suurendada ja kui vaja, tuleb mõelda ka likviidsuse parandamisele. näiteks see, et väljamakseid tuleb teha teatud aja jooksul, aga ärge unustage, et siis läheb see öö, küsimus veelgi keerulisemaks. ootan juba kolleegide märkusi ja suur tänu konstruktiivse koostöö eest siiamaani. aitäh, Said! nüüd Rahvapartei nimel Jean-Paul Cosses, palun. suur tänu teile sooviksin kõigepealt tänada raportööri, seda tehakse ah, küll alati, aga ma teen selle tõesti kogu südamest, sest äh, sest tegu oli tõesti ühise tööga, ühiste aruteludega, tulemused olid väga ähm, positiivsed, kuigi lahendusi kõigile äh, küsimustele me ei leidnud, kuid samas kompromissi äh, valmidus oli tõesti äärmiselt silmatorkav nüüd äh, selle äh, määruse eesmärk on mõelda selle välja, kuidas äh, suurendada finants, suuremat finantsturvalisust, samas aga reaalmajandust edasi finantseerides, sest see, need fondid on reaalmajanduse finantseerimiseks äärmiselt tähtis. leiti palju ähm, kompromissmuudatuse ettepanekuid, eriti äh, puudutas see äh, kõlbulikke äh, varasid, äh, mis vastaksid tingimustele, et turgude turvalisus säiliks. teised punktid on endiselt küsimuse all, eriti puudutab see likviidsust või mitmekesistamist. jääb veel keeruline küsimus, mis puudutab siis kas püsiva püsiväärtuse või muutuva püsiväärtusega rahaturufonde Äh, ma arvan, et meie arvamused selles osas hakkavad teineteisele lähenema. Äh, me soovime et kindlasti edasi liikuda, liikudes kas äh, komisjoni soovituste suunas või siis raportööri soovituste suunas. mõned kolleegid soovivad, et me ei saadaks häda ohtu püsiva püsiväärtusega rahaturufonde, leides, et see poleks realistlik. seega tööd tuleb kindlasti edasi teha, kuid samas töö algas väga heades tingimustes ning ma arvan, et ta lõpeb ka väga, väga edukalt. aitäh! Thank you very much uh, for Alde we'll.... suur tänu ja Alde nimel Wolf Klints, palun! suur tänu, Sharon, nagu Jean-Paul juba ütles, me oleme raportööriga arutanud seda küsimust õhkkond oli positiivne suur tänu raportöörile esimeste kompromissettepanekute eest, mis ta on koostanud ja meil oli võimalus neid eile arutada. kõige tähtsam küsimus, see tõstatati ka siin juba, mida oli ka oodata ning ma loodan, et ka selles osas jõuame me kokkuleppele. mina tahaksin mõned märkused teha nagu ma eelnevalt juba ütlesin, kõige tähtsam on hoolitseda selle eest, et meil oleks stabiilne ja likviidne olukord rahaturgudel. selleks, et fondide riske vähendada tuleb tõesti terve rida meetmeid vastu võtta. osade suhtes oleme me jõudnud juba kokkuleppele, siin tõesti need likviidsed varad, et kas neid peaks olema kakskümmend või kakskümmend viis protsenti, selle üle me võime rääkida, aga põhiline kurss, mulle tundub, on paika pandud. ja mis puudub nüüd äh, varade kvaliteetiga, siis siin kurss on selge. mul on küsimus äh, selle kohta, et äh, mis nüüd saab püsivatest püsiväärtusega fondidest ja muutuva püsiväärtusega fondidest. mina ei leia, et me peaksime nüüd ühest kategooriast teise üle minema. ma leian, et äh, ka tulevikus võivad mõlemad fondid püsima jääda, sest niimoodi, kui meil õnnestub püsiva püsiväärtusega fondide vastupanuvõimet suurendada, siis oleme ju olukorra lahendanud, selleks on vaja lihtsalt teatud spetsiifilisi meetmeid, nagu näiteks likviidsustasud, eriti siis, kui olukord finantsturgudel on keeruline, kui on suur risk nii, tasakaaluniheteks, võib-olla siis tuleb tõesti korrigeerivaid meetmeid kasutada. sest kui me nüüd püsiva, püsiväärtusega fondid ära kaotame, ja nõuame, et need muudetaks muutuva püsiväärtusega fondideks, siis see võib tegelikult enda kaasa tuua selle, et meil on küll lisalikviidsust, aga see liigub fondidest välja, see ei jää fondi sisse tavaliselt läheb ta siis mingitesse hoiuste süsteemi ja võib-olla pangad ei soovi neid hoiuseid saada. me räägi, ei räägi siin mitte ainult miljonitest, me räägime suisa miljarditest ja see võib tõesti öö, äh, riski turgudel suurendada. just seepärast peame me olema väga ettevaatlikud, kui me mõtleme nende erinevate võimaluste ja riskide peale, mida toob see ühelt fondilt teisele üleminek. nüüd see kulude hindamine, jah, selle võib küll sisse viia, aga jällegi siin peaks olema ka korralikud järelevalvemeetmed paigas ning äh, reitingu küsimus, ka seda te tõstatasite, te tegite siin ka juba ettepanekuid, äh, on ka kompromissettepanek selle kohta, nii et ma arvan, et selles küsimuses meil ei teki mitte mingeid probleeme kokkuleppele jõudmises. peale selle on veel tähtis ka see, kui me mõtleme reeglite peale me tõesti peaksime vältima igasugust riskide kuhjumist ning me peaksime hoolitsema selle eest, et me väldime välist abi, eriti just avaliku sektori poolt või vähendame selle miinimumini. sest kogemused on näidanud, et fondid ei rääkinud, milline on tegelik olukord, millised on riskid ja me nägime, et neid fonde on väga palju sponsoreeritud minevikus, nii et ka selles osas tuleb midagi ette võtta. nii et tõesti, me oleme õigel kursil, liigume õiges suunas, aga me ei ole veel kohale jõudnud. nii et tee tuleb maha käia ja sellepärast ootan juba järgmisi kohtumisi. aitäh! nüüd roheliste nimel Philip Lamberts, palun tere jälle! tere hommikust, Said! ka mul tuleb tunnistada, et ma olen väga rahul selle tööga, mis sina oled äh, siin kokku pannud olen rahul ka õhkkonnaga, mis meil valitses läbirääkimistel, sest tõesti, meie meeskond töötas suurepäraselt. ma jätkaksin aga edasi inglise keeles, sellepärast et minu märkused on inglise keeles. kõige tähtsam küsimus on selles, kas me tõesti soovime muutuva püsiväärtusega fonde ja püsiva püsiväärtusega fonde. ma tean, et äh, äärmuslik äh, vasakpoolne ideoloogia tuli välja selle ettepanekuga, et äh, kaotame need fondid ära. kui nad tulevad selle ettepanekuga välja, siis tõesti, neil oli ka mingi põhjus, miks nad seda tegid. ja ma tean, et äh, kuidas nüüd öelda, et vahel on tõesti väga raske eurooplastel midagi ära keelata. kuuekümne kaheksandast aastast saati et lihtsalt keelata asja ära keelamise pärast, selle vastu on meie fraktsioon olnud äh, aga võib-olla tõesti nüüd võiks mõelda selle peale. tõesti, me oleme vaadanud siin erinevaid võimalusi, meie grupp ei ole killustunud selles, meie fraktsioon ei ole killustunud selles küsimuses. võib-olla sellepärast, et me oleme väiksed, aga vaatame, kas me suudame kokkuleppele jõuda. ma teeksin ettepaneku, et kõik äh, fraktsioonid võib-olla muutuksid väiksemaks ja oleksid äh, üksmeelsemad. Äh, meie teeme tõesti väga lühi-, ettepaneku, et väga lühikese aja jooksul tulevad püsiva püsiväärtusega fondid muuta muutuva püsiväärtusega fondid, fondideks kui aga püsiva püsiväärtusega fonde ei keelata ära, siis tuleb neile tingimused peale panna ja need peaksid jääma siis pikaajaliselt püsima meil on vaja peale selle veel püsiva püsiväärtusega fondidele üleminekuperioodiks ka teatud tingimused peale panna, neil peab olema korralik kapitalipuhver selleks, et äh, vältida neid erinevusi, mis on püsiva püsiväärtuse ja muutuva püsiväärtusega fondidel. ja nagu Jean-Paul tegi ka ettepaneku mis läks täpselt samamoodi, samas suunas. nüüd see tsükliline puhver, äh, see on ettepanek, mille meie tegime, et Äh, see tuleks täita eriti siis, kui erinevus on nii-öelda positiivne. me räägime siin nii-öelda sümmeetrilisest lähenemisest puhvrite loomisele. peale selle tuleks vältida võimalusi püsiva püsiväärtusega fondidele, et nad siin kulupõhiseid raamatupidamismeetmeid äh, kasutaksid, see on vist muudatusettepanek kakskümmend neli, me rääkisime siin likviidsust, tõsiseid ja see, et varad äh, liiguvad alla teatud määra, ettepanek oli vist kakskümmend protsenti. siis ka see, et lubame teatud äh, olukordades äh, äh kasutada neid kohaldatavaid meetmeid, kohandavaid meetmeid. teate, mulle tundub, et Äh, kogu see arutelu siin selle üle, et äh, jätame püsiva püsiväärtusega fondid alles ja kõik need alternatiivsed ettepanekud, et nendes aruteludes ei tule tulnud välja vastust sellele, et mis on nende eelis, et meil tegelikult, meil ei ole tõesti seda eelist, mis on äh, esimestele turul olijatele olemas kuidagi võimalik ära kaotada nüüd siis püsiva püsiväärtusega fondid, muutuva püsiväärtusega fondid ja üleminekuperiood. mida meie soovime või mida me toetame, on see, mida ka raportöör on teinud, et me keelame ära need fondid, mis on maksuparadiisides, me tõesti peaksime vaatama siin sõnadest, mida ma olen ka varem teinud, me peame tõesti maksumaksjate raha kaitsma ja me peame peale selle veel ka riigi toetuse väljaspoolt tuleva toetuse ära keelama. peale selle tuleks piirata ka seda, et rahaturufondid hakkavad siin äh, börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplema seda kõike tuleks tõesti teha siiski organiseeritud turgudel ja MIFID on kohe kindlasti väga huvitav ja hea samm õiges suunas, kuigi ma turustruktuuride aspektide puhul ei ole ka rahul veel kõigega, mida MIFIDiga on ära tehtud ja Jean-Pauli ettepanek läheb ka samas suunas. ning peale selle me oleme teinud ka ettepaneku reguleerida siin ka hüvitamispoliitikat äh, ja kohandada seda kõikide muude õigusloomeliste ettepanekutega, mida me oleme varem teinud ja kui rahaturufondid on ka pankade sarnased institutsioonid, siis miks mitte. isegi Ühendkuningriik on sellest aru saanud, aga mõeldes nüüd eilsele kohtumisele, siis ma loodan, et Euroopa Kohus läheb ka samas suunas ja jätab ka Euroopa Liidule võimaluse nendes küsimustes õigusloomet välja töötada. ja otse loomulikult me soovime ka esmarolli suurendada, see tähendab seda, et äh, süsteemsed riskid peaksid olema ka esmakontrolli all ja peale selle tuleb tõesti ka rahaturufondide osas esmale anda rohkem äh, kont-, kontrollivõimalusi, peale selle peaks rahaturufondid välja töötama ka teatud kriisilahenduskavad, kui nad satuvad raskustesse. nii et tõesti parem karta kui kahetseda. siiamaani pole mitte midagi Äh, lisada lõpetan praegu, me oleme üle väga palju rääkinud juba sellest ja tõesti mulle tundub, et äh, kui me nüüd oleme läbi vaadanud need lihtsad küsimused, siis äh, äkki hakkame varsti ka rasketega tegelema. suur tänu, härra Strejček, kas teie jälle esindate Saidi? tere hommikust jälle! tere hommikust Saidi nimel mul on ka mõned märkused. Said tänab raportööri ja variraportööre suurepärase koostöö ja arutelude eest, äh, kohtumise eest eile. ka tema soovib veel kord toonitada oma seisukohta sellesama püsiva püsiväärtuse puhvri kohta kahe tuhande kaheksanda aasta kriis ei toimunud mitte sellepärast, et meil olid rahaturufondid, vaid just sellepärast, et äh, Äh, Ameerika finantsturul olid probleemid. komisjon ise on aru saanud äh, oma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raportis, et püsiva püsiväärtusega ja muutuva püsiväärtusega fondid, kaasa arvatud ka need äh, fondid, mille puhul teatud tööstusvaldkonnad väidavad, et nad tegelikult ei olnud rahaturufondid, tekitasid probleeme. püsiva püsiväärtusega fondide puhul ärgem unustagem ära seda, et kapitalipuhvrid on välja töötatud äh, pankade jaoks, mitte fondide jaoks. ja neil ei ole, fondidel ei ole kuskil lihtsalt sularaha vedelemas selleks, et sellest puhvrit äh, koondada. Said Kamal on tõesti rääkinud väga paljude erinevate osapooltega äh, ja isegi rahaturufondide haldajatega, kes kõik leiavad, et puhvri sisseviimine oleks suur viga. riiklikud reguleerijad võib-olla küll nõuavad puhvrit, aga väärtpaberite äh, haldajate ja pankade puhul on selge näha, et kõik ei ole ühel nõul ja ka IOSCO puhvri nõue ei ole päris üheselt mõistetav nii et kui me üritame usaldust äh, turgudesse ja rahaturufondidesse luua, siis äh, ta, lõivude kasutamine oleks palju lihtsam võimalus. ärgem unustagem, et äh, fondide puhul on finantsmudel teistsugune, puhver lihtsalt äh, lämmataks fondid ja kui Euroopa Parlamendi liikmed seda soovivad, siis jah, olgu, laske käia. aga nagu öeldud, Said on rääkinud erinevate osapooltega ja nemad leiavad, et see oleks suur viga. aitäh! suur tänu! on veel sõnasoovijaid ja kes soovib veel, siis Kei Witchem, Silvi Kulaga, Astrid Lulling ja mina ise oleme siin senised sõnasoovijad, rohkem tõenäoliselt ei ole sõnasoovijaid aga kui keegi soovib sõna, siis andke märku, aga kõigepealt saab sõna Kein. suur tänu ja suur tänu äh, raportööridele ja variraportööridele selle raporti eest. Jean-Paulil on õigus, arvamused lahknevad selles küsimuses ja iseäranis püsiva puhasväärtusega rahaturufondid on üheks keeruliseks küsimuseks. ja me peame päärama äh, meie, peame parandama oma reguleerimist rahaturufondide valdkonnas Econi külaskäik eelmisel nädalal Iirimaale üllatas mind väga, üks Iiri parlamendi liikme, kes äh, sõltumatuid seisukohti esindab, ütles, et äh, äh, väärtpaberi omanikud omal ajal, me oleksime pidanud nad lihtsalt maha põletama ja vaatama, mis, vaatama, mis juhtub jah, kui me lihtsalt võtame ära selle püsiva puhasväärtusega vabaturufondide võimaluse, siis oleme tõesti selles olukorras, et eks siis vaatame, mis juhtub loomulikult äh, potentsiaalsed süsteemsed riskid tuleb kõrvaldada, aga, aga selleks on olemas ka teisi vahendeid, püsiva puhasväärtusega rahaturufondide jaoks võiks ka olla tulevik. ja kapitalipuhvri ettepanek äh, viiks likviidsuse Euroopa pangandussüsteemist välja äh, ja likviidsus mõjutaks, oleks mõjutatud prognoosimatult ja nagu Philipp ütles, see oleks tervitatav Iirimaal juba praegusel hetkel, on meil deposiidi probleem ja see, et inimesed kasutaksid fonde, on juba iseenesest problemaatiline praegusel hetkel, me ei tahaks pankadelt ligiidsust ära võtta, me ei tahaks, et likviidsus Euroopa Liidust välja liigub. pidage meeles seda, et püsiva puhasväärtusega rahaturufondid moodustasid suure osa meie ärisektori likviidsusest, mida me ei taha ära võtta ülepeakaela Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu süsteemide vahel nii suuri vahesid tuues. süsteemsete riskide nõukogu oma teatises defineeris püsiva puhasväärtusega rahaturufondi teistmoodi, kui me oleme teinud, aga ma tahaksin öelda, mida on öelnud komisjonär Kallaga, et me peaks kapitali puhvri ettepanekut tegema, sellepärast et puhver peaks olema sellisel juhul sel nii suur, et rahaturufondid ei, ei saaks enam oma tegevust jätkata kui puhver oleks liiga väike samas, äh, siis ta ei kaitseks äh, meid äh, selliste šokkide eest nagu kahe tuhande kaheksanda aasta šokk. pidagem seda meeles. tegelikult ei ole ju nii, et meie tööstus, meie sektor tahaks, et me neid leebelt kohtleksime ainult. see on oluline ka nende jaoks. kuulake, mida ütlevad rahandusministrid, mida ütlevad investorid kohtusime hiljuti ka ülikoolide esindajatega, sotsiaalelu aseme pakkujate esindajatega, kohalike omavalitsuste esindajatega, kes tahavad äh, saada solventsust, likviidsust äh, ja ja ka kasumit, kui võimalik, äh, selles järjekorras. mis puudutab potentsiaalset riski, siis ma arvan, et likviidsustasude Äh, ettepanekuga on võimalik saavutada kompromissi, mis äh, oleks meile vastuvõetav. lugupeetud esimees, ma ei tahaks äh, üksikasjalikumalt oma seisukohti siin lahata, need on kõigile teada, kuid ütleksin, et me tunneme tõsist muret selle valdkonna pärast, me liigume väga delikaatses valdkonnas praegu ja me ei tahaks, et ei püsiva puhasväärtusega ega muutuva puhasväärtusega rahafondid kui likviidsuse allikas minema koliksid nii-öelda, see annaks konkurentsieelise Ameerika Ühendriikide turgudele. töötagem siis mõistliku lahendusettepaneku kallal ning palun ärge visake last pesuveega välja Äh, võib-olla vahetagem lihtsalt pesuvesi puhta vee vastu, aga hoidkem see beebi siiski vannis alles. suur tänu teile, esimees, ja suur tänu ka variraportööridele. Silvi, palun. suur tänu, Sharon, olen nõus selle murega, mida väljendas Guy Mitchell, sellepärast et jah, me räägime instrumentidest, mis hõlmavad miljardeid ja mis on meie reaalmajanduse rahastamise seisukohast väga olulised. mõned on juba öelnud, et mina isiklikult äh, ei ole, mul ei ole mingeid suuri veendumusi selle rahastamise osas, sest pangandamis, panganduste põhine, aga on selge, et meie arvamused on erinevad ja mina isiklikult äh, ei ole küll siin tõekuulutaja, aga ma leian, et on head põhjused äh, eelistada äh, neid instrumente, kes äh, on euroala rahastamises kandnud tähtsat rolli ja samal ajal me peaksime jätma ruumi ka neile, kes ei äh, tekita raskusi meie rahaturgudel ja kui me tahaksime püsiva puhaväärtusega rahaturu fonde alles jätta, siis tuleb nende tegevust täpselt reguleerida ja ma arvan, et me oleme igal juhul valmis teie kompromisse analüüsima ja võimalikult kiiresti tuleks jõuda ka kompromissidele, sest et läbirääkimised nõukoguga ootavad ees. paistab, et Ameerika Ühendriigid on väga ettevaatlikud oma tegevuses äh, ja meil on teatavaid erinevusi rahastamispõhimõtetes äh, Atlandi ookeani kahel poolel. suur tänu, Astrid, palun! suur tänu, Äh, pärast äh, kolleeg Mitchell'i sõnavõttu võin teha tõesti, äh, teha lühidalt, sest et olen kahel käel nõus sellega, mida ta ütles. meie arutelud rahaturufondide osas käsitlevad meie jaoks olulisi investeeringuid nii jaeinvestorite kui ka äriinvestorite jaoks ja ma arvan, et me peame kõiki kasulikke elemente alal hoidma ja me, see praegu, praegune õhkkond on vägagi tundlik, intressimäärad on nullilähedased ja olukord äärmiselt delikaatne. nii palju, paljugi, paljude finantsturgude tegijate jaoks kasumimäärad äh, on nii väikeseks aetud, et äh, kõik muudatused äh, regulatiivsel ja õigusloomelisel tasandil on suurte tagajärgedega meie turutegijatele. intressimäärade muutmine muu viielt kuuele protsendile on põhimõtteliselt oluline ja ja, ja kõik muutused null koma kahekümne viie protsendi punkti ulatuses on eluliselt olulise tähtsusega, mistõttu me peame olema väga ettevaatlikud, kui me langetame oma otsuseid selles valdkonnas ja mis puudutab püsiva puhasväärtusega rahaturufonde, siis nii muudatusettepanekud kui arutelu näitavad, et meie arvamused lahknevad üsnagi suurel määral ja siin on tehtud ettepanekud äh, tagatisfondide kohta kolme protsendi ulatuses. Äh, sektor on siin reageerinud sellele, öeldes, et et äh, eeldada võiks mingisugust erakorralist ma-, see maksu rakendamist, mina teeksin ettepaneku äh, et äh, püsiva puhaväärtusega, puhasväärtusega rahaturufondid oleksid mõeldud institutsioonilistele klientidele ja miks mitte seda lahendust äh, kaaluda, kui äh, selline kasumi määrade muutus institutsioonilisi kliente vähem mõjutab mis puudutab puhvrit, siis ähm, praegusel hetkel on intressimäärad väga madalad ja, ja, ja ma teeksin ettepaneku, et meie ei peaks äh, siin omalt poolt, õigusloojate poolt äh, tekitama öö, äh, ohte instrumentidele, mis on osutunud elujõuliseks ja ma arvan, et komisjoni ettepanek siinkohal on igati õigustatud, me tahaksime rohkem majanduskasvu, rohkem tööhõivet, nii et miks me siis nüüd peaksime kehtestama sellised eeskirjad, mis ajavad äh, finantsteenuseid, mida meil Euroopas vaja on, Euroopast välja ja äh, mina ja minu fraktsioon oleme sellisel seisukohal, aitäh. suur tänu. Berkat Palts. Vorsitzende, ich will ganz kurz einige Punkte aus meiner Sicht. suur tänu. paari sõnaga ka minu seisukohtadest, hoolimata sellest, et olen eelkõnelejate härra Mitchell'i ja proua Lulingiga nõus. mis puudutab kapitalipuhvrit, siis ma arvan, et kapitalipuhvri peaksime siit välja jätma, sellepärast et kui me tahame tõesti mingisugust puhvrit korraldada, siis see tähendaks seda, et püsiva puhasa väärtusega rahaturufondide instrument satub küsimärgi alla kui selline, neile sellistele fondidele ei oleks enam turgu ja praegusel hetkel püsiva puhasväärtusega rahaturufondide ümberkujundamine muutuva puhasväärtusega rahaturufondideks. mina olen automaatse ümberkujundamise vastu, kuid ma arvan, kuid võimalus selleks ümberkujundamiseks peaks teatavate järelevalvetingimuste täitmisel olema olemas, kui see on osutub vajalikuks ja teostatavaks. siin mainiti ka Ameerika Ühendriike. Ameerika Ühendriikide järelevalveorganid ähm, on jõudnud konsultatsioonide faasi rahaturufondide küsimuses ja tõenäoliselt asuvad nad seda valdkonda reguleerima järgneva paari kuu jooksul, noh, nii palju kui mina kuulnud olen. kuid ma arvan, et nende et me peaksime Ameerika Ühendriikide tegevusel silmad peal hoidma ja siis kaaluma, mida meie tahame teha, kas meie praegused äh, kavatsused on õigustatud, seda näitab tulevik, loomulikult G kahekümne vallas võetud kohustusi tuleb täita. siis investeerimiseeskirjad ja nii edasi ma arvan, et äh, me peaksime siin lihtsalt äh, nõrkused välja tooma ja selgelt äh, investeerimiseeskirjad on loomulikult otsustava tähtsusega. selles pole kahtlustki. arvan, et on väga oluline, et me tagaksime kvaliteedi. mõningad asjad on mul veel minu arvates veel küsitavad, kuid investeeringuklasside kvaliteet on väga oluline suur tänu! andsin märku, et ka ma ise soovin sõna ja nüüd äh, kui mina olen sõna võtnud, siis võib ka komisjon äh, soovi korral vastata raportööride, raportööri esitatud küsimustele. ma ei hakka kõiki asju üle kordama, mida eelkõnelejad on öelnud püsiva puhasväärtusega rahaturufondide kohta. minu muudatusettepanekute sisu on toetanud äh, neid kriisi tasusid, päästetasusid ja nii edasi, aga me peaksime välised krediidireitingud alles jätma, me ei saa neist lihtsalt vabaneda ja äh, suurem läbipaistvusnõue on oluline. aga mis puudutab neid püsiva puhaväärt-, puhasväärtusega rahaturufonde ja seda, et Mario Draghi ning äh, ka ESRB on äh, kommenteerinud seda teemat juba mõnda aega tagasi, lähtudes äh, komisjoni esialgsest mõjuhinnangust, äh, nii palju kui ma aru saan. pärast seda esialgset mõjuhinnangut on teinud, on avaldatud teisigi üllitusi ja esialgne seisukoht toetas väga suurel määral muutuva puhasväärtusega rahaturufonde ja ainult kaksteist äh, fondi ehk siis kolm protsenti olid europõhised ja neist äh, ainult viis ehk üks protsenti olid institutsioonilistele investoritele ja korporatiivsetele äh, organitele on püsiva puhasväärtusega rahaturufondid olnud väga olulised ja siis äh, lähtutati äh, väljavoogudest, äh, mis on üle ühe protsendi äh, kolmepäevase ajavahemiku jooksul, see on täiesti tavaline äritegevuses ning seda raha fondide puhul, mida kasutatakse, kasutatakse korporatiivsete õhkurite poolt likviidsuse tagamiseks. fondide tegevuse mõõtmine turustressi aegadel, turupinge aegadel võimaldab, võimaldab saada pilti ka sellest, mida tehakse igapäevaselt, mis puudutab väikseid heategevusorganisatsioone ja kohalikke omavalitsuse, kes äh, samuti äh, rahaturufondide jaeinvestorite definitsiooni alla saa-, saavad, satuvad. Äh, see samuti on problemaatiline üks euro sisse, üks euro välja, see on üsna lihtne lähenemine äh, ja sellest saaksid inimesed aru ja nagu Wolf ütles, need vahendid, mis ei rahad mis püsiva puhasväärtusega rahaturufondidesse ei lähe, äh, ei lähe muutuva puhasväärtusega rahaturufondidesse, pankadesse või mittepankadesse. Äh, me teame, mis on juhtunud pankadesse mineku puhul, äh, meil on olnud tagatiste süsteem ja deposiitide tagamise süsteem selleks, et, et ära hoida kriisiolukorda, nii et me ei tahaks jälle sarnast olukorda tekitada. samuti hoiuste tagamise süsteemil on ka oma piirangud, kas me peaksime sundima inimesi hoiuseid tegema, kas sellest on kasu, kui me siin mõtleme päästesüsteemide hierarhiale ja järsku hakkab hoiuste määr kasvama. väga palju on põhjuseid, miks me ei peaks tahtma, et rahad lähevad pankadesse. ja me ei tohi kahe silma vahele jätta asjaolu, et ei ole mingisugust nõuet, et euro tuleb tagasi siis, kui äh, leping enneaegselt lõpetada. võib-olla need fondid ei toiminud nagu, nagu päris äh, oleks võinud, aga me ei peaks neid päris keelustama, vaid peaksime võib-olla möönma, et mõned nendest fondidest võib-olla ei toiminud päris nii, nagu me oleksime soovinud, kuid me peaksime oma kogemustest õppida võtta ja neid äh, fonde paremini struktureerida ja seda tegevust paremini struktureerida, siis äh, Äh, Olle Schmidt, äh, likviidsuse äh, limiit ja riigiväärtpaberid, seda ma, riigivõlakirjad, siis seda muudatusettepanekut ma toetan. ja komisjoni esindaja, tõesti suur tänu, ma teen lühidalt, räägiksin kolmest teemat, pangajooksud nii-öelda ja likviidsustasud ja nii edasi Äh, mis puudutab pangajookse, siis äh, see äh, nii püsiva kui ka muutuva puhasväärtusega fondide puhul tekib selline oht kriisis, krediidisündmise võimaliku kriisi puhul pangandussektoris, aga stabiilne päästefond on teataval määral ka stabiilsuse Äh, probleemiga seotud, meie tahtsime omalt poolt keskenduda likviidsusele, üleliikviidsusele ja nädalasele likviidsusele, seda eesmärk, sellest eesmärgist ei tohi loobuda, siis krediidiriski jagamine, äh, mis on väga oluline äh, sellise jooksukriisi olukorras ja krediidirisk ei tohi olla liiga koondatud ja stabiilse päästefondi puhul tekib stabiilsuse Äh, lubadusega seoses probleem, selleks on vaja mingisugust äh, tagatist äh, raha näol ja sealt tuleb sisse siis see kapitalipuhvri mõte. kuulsime, et kapitalipuhvrit võiks asendada likviidsustasudega, likviidsus tasud on omamoodi kapitalipuhvriks, makstakse mingisugust tasu, mis muutuva puhasväärtusega rahaturufondides sama öö, hüvitatakse, kui tegemist on ajuti-. kriis on näidanud meile, et niikaua, kui sponsorlus on üks võimalusi, mitte ükski fond ei, fond ei käivita likviidsustasusid, sellepärast et nad eelistavad sponsorisüsteemi. nii et äh, me ei usu, et äh, likviidsustasud saaksid äh, meie äh, kapitalipuhvri näol tehtud tagatisettepanekut asendada. nii palju siis sõnasoovijatest, raportöör, kas soovite veel sõna ja teha kokkuvõtte? suur tänu, teen lühidalt ja tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud panuse eest. nagu ma juba ütlesin siin on terve rida küsimusi, kus meie seisukohad on üsna sarnased, aga püsiva puhasväärtusega rahaturufondide küsimus eeldab veel põhjalikemaid arutelusid, püüame ka selles küsimuses mingile kokkuleppele jõuda, annan endast selleks parima ja ma ei ole nõus sellega, et soovitused on vanad, soovitused pärinevad eelmisest aastast, härra Draghi käis siin oktoobrikuus ja esitas meile täpselt sama sõnumi, tema soovib, et püsiva puhasväärtusega rahaturufondidelt mindaks üle muutuva puhasväärtusega rahaturufondidele ja mis puudutab puhvreid, siis väga paljud uuringud on toetanud just nimelt puhvri mõtet, et siin mainisin juba varem hiljutist Äh, eelmise aasta detsembrist pärit Harvardi uuringust. eks ma räägin sellest variraportööridega, siis vaatame, mida nemad sellest asjast arvavad. nii et äh, kokkuvõtlikult öeldes järgmisel nädalal äh, püüame variraportööridega pead kokku panna ja analüüsida täpsemalt neid küsimusi, mis vajavad veel lahendamist ja loodetavasti millalgi veebruarikuus saame siis asuda hääletama et selle asjaga edu saavutada. et eh, siin on öelnud mõned kolleegid, et eh, oodakem, vaadakem, mida teevad ameeriklased, aga võib-olla ameeriklased eh, võiksid hoopis oodata, mida meie teeme ja võib-olla nad nii teevadki, miks meie peaksime nende järele ootama? võib-olla peaksime üksteisega hoopis nõu pidama ja Äh, kehtestama standardid ühiselt, et meie õigusloomeline töö oleks tõhusam, katsun oma partneritega Ameerika Ühendriikides ühendust võtta ja vaadata, kuidas asjad seal arenevad, aga ma arvan, et me ei pea ootama siin nende töö äh, tulemusi, enne kui me ise oma edasi tegutseme. suur tänu! niisiis, püüame hääletada, kui vähegi võimalik, kaheteistkümnendal veebruaril ja aprillikuus läheb see hääletusse, ma arvan, et aprillis täiskogul hääletame absoluutselt iga päev hommikust õhtuni, kui asjad niiviisi edasi lähevad. ja nüüd läheme edasi oma päevakorrapunkti kaksteist äh, juurde, mis on edasi lükatud, nii et selle jätame tegelikult vahele, jääme edasi päevakorrapunkti kolmteist juurde, Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ja raportöörid ja variraportöörid on samad. tegemist on Rodi, proua Rodi Kratsa Sagaropolu raportiga, palun, Rodi. Eh, suur tänu, proua esimees. kõigepealt suur tänu kolleegidele nende huvitavate märkuste ja kommentaaride eest minu raportile kokku tehti kakssada üheksakümmend neli muudatusettepanekuid, osad autoriks olen ma ka ise. Te teate, et seitsmeteistkümnendal veebruaril soovisime hääletada selle raporti üle ja sellepärast ma natukene selgitaksin neid muudatusettepanekuid ning järgmisel nädalal on meil veel ka variraportööridega kohtumine, et läbi vaadata muudatusettepanekud üks küsimus, mis kolleegide jaoks tähtis oli, oli see, et kas need pikaajalised fondid võivad äh, hõlmata ka börsil tegutsevaid ettevõtteid, et millised äh, ettevõtted võivad äh, olla kaasatud sellesse seitsmekümnesse protsenti abikõlbuliku kapitali ja kas ka VKE-d on äh, kaasatud. osad on saanud aru, et see on nii, aga teiste muudatusettepanekutega tuleb välja see, et börsil tegutsevad ettevõtted äh, ähm, kuni ühe miljardini mis on täiesti teistsugune kui see, mis komisjoni ettepanekus ja teised muudatusettepanekud ütlevad, et abikõlbulikud peaksid olema kõik börsil tegutsevad ettevõtted. ja nüüd tekibki nüüd siis küsimus, millised börsil tegutsevad ettevõtted on need, mida meie abikõlbulikeks peame? me võime põhimõtteliselt öelda et börsil tegutsevad ettevõtted tuleb ka kaasata, aga küsimus on nüüd selles, et millised nendest. mina teeksin ettepaneku, et ainult börsil tegutsevad VKE-d, sellepärast et sellistel ettevõtetel on ka tõepoolest likviidsusprobleem. aga eks me variraportööridega sellest räägime. ja veel üks tähtis küsimus nii variraportööride kui ka kolleegide jaoks oli, olid need kokkuostuõigused. selleks, et äh, meede ka tõesti populaarne ja atraktiivne oleks, tuleks ette näha äh, ette võimalus äh, kokkuostuõigusi müüa nii et äh, kui neid õigusi tuleb omandis hoida kuni nende kehtivuse lõpuni, siis see ei oleks piisavalt atraktiivne. on neid, kes ütlevad, et kokkuostuõigusi ei tohiks müüa sellepärast, et äh, pikaajalistel investoritel säiliks äh, kindlus teised aga ütlevad, et kõik aktsionärid, ka väikeinvestorid, erainvestorid peaksid siiski saama võimaluse edasi müüa, sest äh, selle kaudu oleks võimalik äh, investeeringuid ka atraktiivsemaks muuta ja on äh, siin veel ka kolmas arvamus, kus öeldakse, et ainult erainvestorid teatud tingimustel võiksid äh, oma õigusi edasi müüa. see oleks võib-olla kompromissettepanekuks, mille üle tasub järele mõelda. siis üks huvitav ettepanek Jean-Paul Gossessilt, et äh, kapitali peaks olema võimalik ka vähendada fondi tegutsemisaja jooksul. see tähendaks siis ka seda, et äh, erainvestorid võiksid siis lihtsalt mingil hetkel äh, lihtsalt äh, projektist loobuda. nüüd üleüldiselt fondide eluiga. kuidas oleks võimalik fondide eluiga piirata? ei ole ju mõistlik fondi äh, üleval pidada kuni ettenähtud eluea lõpuni. aga teiselt poolt peaks võib-olla olema ka võimalus fondi eluiga pikendada. see on tõesti üks väga tähtis küsimus. kuidas meil oleks võimalik seda pikaajalist äh, loomu pikaajaliste fondide puhul tagada, et peaks olema vähemalt mingi miinimum eluiga, sest muidu me ei saaks ju rääkida pikaajalisest investeerimisfondist. ja kuidas saaks siis äh, kaasata osapooli nendesse fondidesse, ähm, kuidas peaksid aktsionärid oma toetust avaldama ja kuidas fondi haldaja peaks siis otsustama, et milline on eluiga, kas seda tuleks pikendada või lühendada ja siis on veel üks rühm muudatusettepanekuid, mis meil tuleb läbi vaadata. ma isiklikult ei ole nende osas veel oma arvamust välja töötanud. ehk et eh, mis eh, saab professionaalsetest fondidest, et neil on võib-olla lihtsam leida investoreid. ja siis sellisel juhul võib-olla oleks vähem erainvesteer-, in-, erainveste-, erainvestoreid. ehk et äh, see professionaalsete ja erainvestorite fondide koos eksisteerimine oleks väga raske, sellepärast et huvid on erinevad ja ka kogemused on erinevad. see oli see, mida ma tahtsin kolleegidega läbi arutada veel üks küsimus puudutab investeeringute suunamist Euroopasse. ma arvan, et siin võiks olla kuuskümmend, nelikümmend see protsendi suhete määr, et kuuskümmend protsenti projektidest Euroopa Liidus ja nelikümmend protsenti väljaspool. on tehtud ka ettepanek viiskümmend, viiskümmend protsenti ehk siis pooleks. mina ei usu, et see on nii tähtis. see sõltub nii Euroopa kui ka äh, rahvusvahelistest turgudest. jah, ühelt poolt peaks meil olema võimalus öelda, et äh, taristu Euroopas nõuab meilt neid investeeringuid, aga teiselt poolt tuleb neid vahendeid siiski ka leida ja neid vahendeid nendesse fondidesse meelitada, just sellepärast toetan mina seda kuuekümne, neljakümne protsendi määra suhet. siis veel küsimus selle kohta, kas fondid võiksid äh, neljakümne protsendi ulatuses laenusid anda, mitte kolmekümne protsendi ulatuses. minule meeldib see ettepanek. mina, vabandust, ei toeta seda ettepanekut. mina leian, et me peaksime jääma komisjoni ettepaneku juurde. siis äh, karistuste rangemaks muutmine, kui reegleid rikutakse kas tõesti juba praegu on tõesti mõttekas hakata karistusi ette nägema, ma ei usu, et see oleks äh, mõistlik lahendus. siis need abikõlbulikud äh, investeerimistooted, siin on erinevaid äh, lahendusi osad on teinud ettepanekuid, kinnisvara ei tohiks kaasata, teised ütlevad, et jah, tuleks siiski ja siis on tehtud ka ettepanek, et ka eurofondid tuleks kaasata, need UTSIT-id. ma ei tea, ma arvan, et me peaksime siin tõesti avatud olema erinevatele ettepanekutele. siis keskkonna ja sotsiaalpoliitilise mõõtme ja nende tingimuste tugevdamine. ma ei usu, et me peaksime siin mingeid konkreetseid ettekirjutusi tegema, sellepärast et meil on reeglid kirjas, millest tuleb juba kinni pidada, seda nii keskkonna valdkonnas kui ka äh, sotsiaalpoliitilises valdkonnas. aga samas need keskkonnapoliitilised ja sotsiaalpoliitilised tingimused ei ole nüüd ju otseselt seotud äh, nende fondide loomuga nii et need on nüüd põhimõtteliselt need muudatusettepanekud, need erinevad arvamused, äh, mis on tulnud selle raporti kohta ja nüüd tahaksin tõesti teada, mida kolleegid arvavad. mind äh, huvitavad ka kompromissettepanekud, äh, mis me peame välja töötama järgmisel nädalal. Right, thank you very much uh.... suur tänu. sotsiaaldemokraatide nimel saab jällegi sõna Said suur tänu. kõigepealt suur tänu teile proua raportöö tehtud töö eest ja sissejuhatava sõnavõtu eest. me ootame nüüd siis kompromissettepanekute projekti, et me saaksime nende kompromisside üle arutama asuda ja oma tööga edasi minna. üldiselt võib öelda, et me suhtume ettepanekusse toetavalt leiame, et äh, investeerimisfondid äh, on üheks investeerimisvahendiks äh, pikaajalised investeerimisfondid on mitte ainukeseks investeerimisvahendiks juures Euroopa majanduses. me peaks ja meie jaoks on oluline see, et me keskenduma piisavalt õigetele infrastruktuuriprojektidele ja ma ei arva, et et tuleks keskenduda kinnisvarale, äh, on teisi tehnikaid, mida võib siin kasutada. aga igal juhul äh, tegevus peab olema läbipaistev ja hästi struktureeritud, äh, raamistatud ja pikaajalise fondi elutsükkel sõltub sellest, äh, milliste investoritega on tegemist, kas äh, institutsiooniliste või äh, jaeinvestoritega. ei tohi tekkida sellist olukorda, et fondi aluseks olnud investeeringud satuvad ohtu, sellepärast et mõned investorid otsustavad äh, taganeda, kui tegemist on pikaajaliste investeerimisfondide ja pikaajaliste investeeringutega, siis äh, ei tohi sellist olukorda tekkida või vähemalt tuleb ette näha, millised on selliste olukordade, võimalike olukordade tagajärjed, nii et neid küsimusi tuleks veel analüüsida ja need on meie arvates väga tähtsad teemad uh,. Thank you very much. suur tänu. Wolf, kas sina asendad siin Philippi? jah yeah Äh, räägin siin kolleeg De Bakkeri nimel äh, ja loen siis ette, mida ta on meile äh, siia kirjutanud, me ei ole tegelikult isiklikult temaga sellest teemast rääkinud, nii et loen lihtsalt ette. ta on kirjutanud siin seda, et juba eelnevate arutelude jooksul on ta öelnud, et ta tervitab Euroopa Komisjoni algatust ja põhimõtteliselt toetab seda ettepanekut. ta leiab, et meil on Äh, varade puudus äh, ja pikaajalistest investeeringutest äh, on puudus selleks, et meil oleks säästlik, keskkonnahoidlik ja majandust toetav majanduskasv. meie süsteemis pangad, on sõltuvus pangalaenudest suur ja meil on vaja uusi mitmekesisemaid rahastamisstruktuure, kuid härra De Backer leiab ka seda, et seejuures tuleks arvesse võtta kahte asjaolu kõigepealt pikaajalisest rahastamisest tuleb puudu praegusel hetkel ja väga paljud investeeringud tunnevad huvi äh, investeeringute vastu infrastruktuuri ja nii edasi. ja me peame samas kaaluma ühte teist asjaolu Euroopa reguleerimisraamistikku, kuna kriis tõttu on eeskirju rangemaks muutunud see on tervitatav, kuid erinevate õigusaktide koondamine ei peaks pikaajalistesse investeerimisse investeerimisprojektidesse äh, tehtavaid investeeringuid vähem ligitõmbavaks muutma. siin on tehtud ettepanek kaubamärgi kohta ja äh, LTIF-ide kohta ja paistab, et LTIF ei ole mõeldud äh, jaeinvestoritele nii et äh, kui me Euroopa pikaajalistele investeerimisfondidele tahaksime tagada juurdepääsu ka jaeinvestorite jaoks, siis selle kaubamärgiga seda ei ole saavutatud. praeguse ettepanekuga suhtutakse, suhtutakse kõikidele üh, kõikidesse ühesuguselt, olgu tegemist suurte või väikeste investoritega ja nii edasi. sellest investorid kasu ei saa, otse vastupidi. erinevatel investoritel on erinevad vajadused ja neile tuleb läheneda erineva nurga alt härra De Backer on sellest lähtuvalt esitanud oma muudatusettepanekud, et suurendada paindlikkust äh, varade äh, liigituse kohta, erinevate sihtrühmade kohta, erinevate investorite rühmade kohta, äh, professionaalsetele investoritele ja nii edasi. ja ta loodab, et raportöör saab arvesse võtta tema muudatusettepanekuid kompromisse koostades ning on loomulikult valmis Äh, arutlema kõikide küsimuste üle ning ma teen ettepaneku, et ma annan selle dokumendi, mille just ette lugesin, äh, proua Kratsale edasi. suur tänu ja Philipp, sina jälle Roheliste nimel, paistab, et täna on minu päev. jah. meile komisjoni ettepanek praegusel kujul on üsna meeltmööda, peab ütlema. me tahaksime, et äh, kannatlikul, kannatlikel investoritel oleksid olemas fondid, millesse nad võivad investeerida. ja äh, selle õigusloomelise ettepaneku eesmärkide muutmine tundub meile põhjendamatu, meie tahame potentsiaalseid investoreid äh, motiveerida ning äh, selle juurde peaksime kindlaks jääma. tervitame komisjoni ettepanekut, tahaksime ainult omalt poolt tagada, et nõuded, mida esitatakse selle õigusaktiga, on äh, mõistlikud, tõhusad ning eesmärgipärased oleme teinud terve rea muudatusettepanekuid, ma ei hakkaks neid kõiki üksikasjalikult lahkama aga tooksin esile mõned. tahaksime loomulikult äh, äh muudatusettepanekutes äh, sada nelikümmend seitse, sada kolmkümmend kuus äh, rääkida info edastamisest ja parandada seda infot, mida ette antakse, siis me tahaksime ka kvaliteeti parandada ja fondi haldajate teema oleme siin esile toonud. me tahaksime kontrollida seda, kas nad on olnud õiguskuulekad oma varasemas karjääris, me tahaks, karjääris, me tahaksime, et Euroopa pikaajalisi investeerimisfonde haldaksid inimesed, kellel on olemas vastavad kvalifikatsioonid ja taust. ja siis äh, riskid, tuletisinstrumendid, riskifondid kõik peavad olema äh, riskikontrollile allutatud. Äh, neil ei tohiks olla mingisuguseid äh, muid peeneid varjatud eesmärke, nagu näiteks fondivarade paisutamine. investeeringud arengupankadesse, Euroopa investeeringute konkreetsed sendid on tervitatav, reaalinvesteeringuid saab tervitada, kui on tagatud püsivad prognoositavad rahavood. tunneme muret selle pärast, et investeeringu eeskirjad meie muudatusettepanek kakssada kaksteist üritab tagada et arvesse võetakse vähemalt poolt LTF-i elustsüklist. komisjoni äh, sanktsioonide süsteem on äh, teistsugune LTF-ite puhul kui mujal ja ma arvan, et ka Jean-Paul on esitanud muudatusettepanekuid selle kohta üsna samas suunas, nagu meie kavatseme seda teha, siis äh, listing äh, osakuhinnad ja pikaajaline väärtus, selle hindamine, me usume, et börsiturg on üleüldiselt keskendunud lühiajalisele perspektiivile ja siin võib teat-, tekkida teatavaid huvide konflikte ja perspektiivikonflikte. Äh, proua Lullingi ja härra De Bakkeri muudatusettepanekuid toetame. mõningates küsimustes Jean-Pauli muudatusettepanekut kakssada viisteist ja siis äh, elulõpu klauslitega, et muudatusettepanekud on samuti vastuvõetavad meile. mõningad muudatusettepanekud valmistavad meile probleeme, iseäranis need muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, jaeinvestorite lubamist äh, Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide investeerijateks. ma arvan, et me ei peaks siin erinevaid eesmärki, eesmärke ühte patta panema. me tervitame põhimõtteliselt äh, Äh, jaeinvestorite investeeringuid, aga nad peaksid kasutama eurofonde, need on just nimelt jaeinvestoritele mõeldud, äh, nendega on tagatud kõik vajalik kaitse ja äh, eurofondide kaudu võib edasi investeerida ka Euroopa pikaajalistesse investeerimisfondidesse ja me arvame, et see oleks õige tee, me ei peaks pikaajaliste investeerimisfondide määrusesse sisse tooma kaitseklausleid ja investorite jaoks meie eelistaksime eurofondide kaudset teed. investeerimiseeskirjade leebemaks muutumiseks ei näe me mingisugust põhjust, said ka mall erinevad äh, kategooriad, ALDE muudatusettepanekud äh, kakssada seitse professionaalsete investorite kategooriaid, kes soovivad mingisuguseid muid tooteid, ma arvan, et äh, turul on piisavalt palju tooteid, et nende soovidele vastata, nii et ma arvan, et me ei peaks siin hakkama liigselt äh, LTIF-it painutama selleks, et nende soovidele vastu tulla. me ei näe ka seda, et äh, et tehtakse suuri muudatusi fondi haldajatele ja eeliseid, äh, siis täiendav informatsioon proua Luli, äh, Lulingilt. ka see on küsitava väärtusega. nii palju siis minu äh, kommentaaridest selles küsimuses. Speakers on the list I have Jean-Paul. Jean-Paul Cosses, Astrid Lulling. ja ma arvan, et aega meil on, nii et Jean-Paul saab kõigepealt sõna, Astrid peab küll lahkuma õige pea. suur tänu, proua esimees. mõningad tähelepanekud ka minu poolt. suur tänu hea koostöö eest teile kõigile. ma püüan vastata küsimustele, nende fondide loomine on kasulik ja võtab arvesse asjaolu, et Euroopas on pikaajaliste investeeringutega probleeme. olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, reguleerimisala laiendamine börsiettevõtetele, investeeringute soodustamine Euroopas, tõhus portfellide haldamine, administratiivsed sanktsioonid ja siis kapitali vähendamise võimalus fondi eluajal. selle ettepaneku tegin sellepärast, et et need fondid on küll suletud fondid äh, ja kindla tähtajaga fondid, aga võib-olla võib olla kasulik fondi vahendeid äh, vahendada, vähendada Äh, kui keegi soovib fondist lahkuda. loomulikult tuleks sellist olukorda täpselt piiritleda, äh, aga ma arvan, et teatav paindlikkus on siiski soovitav, see ei tohiks seada ohtu fondi pikaajalisust, kuid peaks lubama võimalikku kohandusi, võttes arvesse investorite majanduslikke olukorda. ja üldiselt võib öelda, et ma usaldan meie raportööre ning variraportööre, äh, ühiselt leiame sellele Euroopa rahastamisettepanekule ka sobiva kuju. Astrid, palun. suur tänu, proua esimees. usun, et selles arutelus oleks kasulik meenutada Euroopa pikaajaliste investeerimiste eesmärki. Äh, selleks on pakkuda kapitali ma-, reaalmajandusele kasuta, kasulikele projektidele. me räägime siin pikaajalistest fondidest äh, ja äh, see tähendab seda, et need peavad olema liktiivs-, likviidsed ja peaks olema võimalik investoritele ka võimalik saada äh, hüvitust enne fondi eluaja lõppu varasemad kogemused on näidanud teatavate kinnisvarafondide puhul, et sellised hüvitised peaksid olema lubatud, kuid kui see on massiviisiline, seab ohtu äh, seab see ohtu fondi tuleviku ja ka investe-, investorite tuleviku. ja viimased äh, hüvitise soovijad jäävad äh, Äh, siis tühjade kätega. ja ma arvan, et selles küsimuses meie arvamused lahku, lahknevad kolleegidega. investorite kaitse eeldab kompromissi. võimalik oleks kasutada jaeinvestorite puhul äh, tingimuste seadmist äh, äh, likviidsus, piisava likviidsuskontrolli sisseviimist, investeerimiskünnis võiks olla üheks võimaluseks, nagu meil on siin tehtud erinevate eurofondide ja teiste fondide puhul. ja mitmed meie kolleegidest, Tanuta Hübner, Felipe Bakker, Silvi Kulaar, Toomas Mann, härra Palts ja teised on samuti nendest tingimustest rääkinud. tahaksin rõhutada, et tegemist on Euroopa fondidega ning nende eesmärgiks on luua Euroopa Euroopa pikaajaline investeerimisturg. liikmesriike, liikmesriike autoriseeritakse oma eeskirjade kehtestamiseks ja muudatusettepanekud äh, kaheksakümmend, sada kakskümmend kolm ja teised on äh, minu arvates selles kontekstis äh, problemaatilised. samuti muudatusettepanekud, mis puudutavad tulude jaotust, tuleb ette näha võimalus kapitali jagamiseks ja selliste fondide eesmärgiks on äh, koguda kapitali pikaajaliste projektide rahastamiseks äh, ning äh, seetõttu tuleks võimaldada kombineerimist alternatiivsete fondidega. see võimaldaks mitmekülgseid investeeringuid ning mas-, mastaabimajanduse toetamist. see aitaks suurendada äh, meie eesmärkide poole liikumise protsessi tõhusust. ja loomulikult peaks olema lubatud ka investeeringud liiduväliselt Äh, investeeringud äh, sotsiaalsetesse eesmärkidesse äh, ja keskkonna invest-, investeeringutesse. igasugused piirangud vähendaksid selliste fondide loomise atraktiivsust ning seaksid küsimärgi alla Euroopa pikaajaliste investeerimisfondi edukuse. selleks, et äh, parandada seda ümbritsevat õigusraamistikku, tahaksime luua võimaluse äh, luua Äh, luua võimaluse investeerimiseks, äh, alternatiivseks investeerimiseks äh, ja kvalifitseeritud aktivatesse. ja seda puudutavad ka minu muudatusettepanekud ja minu suurim soov on, et sellised pikaajalised investeerimisfondid oleksid edukad ning seetõttu äh, soovitan minu muudatusettepanekuid ka arvesse võtta. suur tänu. meil on veel aega, komisjon on siin. nii et annan nüüd sõna komisjonile. räägin väga lühidalt nagu ikka kolm punkti, eh, mis on omavahel seotud, me kuulsime siin eh, väga palju eh, väljalunastamisoperatsioon ühtede ja teiste jaoks. Need, kõik need teemad on omavahel seotud, sest tegelikult puudutab see põhifondide likviidsuse puudust. me mõtlesime väga põhjalikult selle peale ning äh, Eh, ei saa eh, loota, et, et kõik antakse kandikul kätte. Eh, ma olen nõus selle, kõigi nendega, kes ütlevad, et kinnisvarafondid on minevikus suutnud sellega toime tulla, seega me võtsime sellise lahenduse ette, mis võtab arveks kindlaks määratud eluea ning see elutsüklit ise võib muuta ning äh, see elutsükkel äh, võib edasi toimida, äh, seda ei pea kuidagi kokku panema. sellega peavad olema nõus kõik investeerid ning see, kes ei soovi näiteks pikendamist, võivad saada võimaluse välja astuda. ja nüüd, mis puudutab uuendatud elutsükli küsimust, siis see käib samuti üldise kokkuleppe alustel nüüd sekundaarturul fondide Eh, eh, küsimus, siis tuleb suurendada likviidsusvõimalust investorite jaoks samas, aga mitte koormates eh, fondi juhti fondi elutsükliga lisaks koormata. kui investor suudab sekundaarturule ostja leida, siis tal peab see võimalus olema, sellepärast ka sellest ka sekundaarturu tähtsus, me oleme, toetame seda väga. me toetame seda mida ütles härra Lambert, et eh, järelturu toimib perspektiivi silmas pidades, eh, kuid eh, toetaksime siiski, et järelturul kauplemine peaks olema võimalik. see tähendab seda, et ei ei koormata turu, turujuhte pidevalt muutuva investorite baasiga. suur tänu. jaerepo äh, äh, tehingute kohta ma ei tea, kuidas see päriselt toimib, kuid igatahes on see väga huvitav mõte, äh, kuidas tõmmata inimesi pikaajaliste investeeringute poole. see peaks olema nii-öelda äh, häda äh,, hädajuhtum. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis tulen tagasi jälle raportööri juurde, palun. proua Kratse, kas te soovite sõna võtta? suur tänu teile, proua esimees väga huvitav arutelu oli. ühest küljest äh, tundub, et me kõik saame aru, kui äh, oluline äh, selline samm on, et meil ei ole erilisi erimeelsusi, mõningad kohandused, muudatused on vaja teha, nii et mulle tundub, et me jõuame väga Eh, hea kompromissini järgmisel nädalal. tahaksin veel tänada ka Euroopa Komisjoni nende ettepanekute eest ja eh, samuti ka eh, selle eest, et nad võimaldasid meil praegu tänast arutelu pidada. okei okay,, suur tänu. meenutaksin veel teile, et me hääletame siin seitsmeteistkümnendal veebruaril, nagu raportöör seda ka ütles, ja siis äh, aprillikuises täiskogul, mis on ülekoormatud, rohkem küsimusi ei ole, järgmine kohtumine toimub esmaspäeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril kolmest äh, poole seitsmeni. suur tänu teile ja sellega on tänaseks kõik.